Yeah, congratulations. Uh, dear colleagues, can I ask you to take your seats? kallid kolleegid, palun istuge oma kohtadele. I would first like to kõigepealt tahaksin teid äh, kõiki siin äh, tervitada, austatud äh, riiklike parlamendide saadikud, austatud külalised. mul on väga hea meel teid siin kõiki tervitada, olete jõudnud siia kohale rohkearvuliselt ja loodetavasti tuleb teid veel siia juurde me, äh, meil on täna kuulamine Euroopa rändetegevuskava teemal, seaduslikud võimalused ja integreerimine. täna hommikul alustasime me üldise rändekava teemaga vaadata, vaatasime, kuidas kahe aasta jooksul on olukord muutunud, siis rääkisime ka äh, integreerimisest ja seaduslikest võimalustest Euroopa Liidu tulekuks ja see ei ole olnud äh, prioriteediks siiani rändeküsimustega tegeledes Euroopa Liidu tasandil. Äh, ja siis teises osas tegelesime me rahvusvahelise kaitse äh, saamise seaduslike võimalustega ja nüüd kolmandas osas räägime me töörändest ja perekonna taasühinemisest. Ühinemisest ja äh, sellega seoses riikidevaheline solidaarsus äh, ning solidaarsus äh, kõige haavatavamate suhtes peaks olema meie vastuste keskmeks. kuid oluline on, nagu ka täna hommikul öeldi, eristada neid, kes vajavad kaitset ning neid, kes tulevad Euroopasse tööd otsima ja see on ka äh, aspekt, mida me rõhutasime, äh, mina ja minu kolleeg Cecil Kienge ühisraportis äh, rändeküsimuses, mis võeti vastu kaks aastat tagasi ja mis olid aluseks aruteludeks kuni mandaadi lõpuni. jah, loomulikult on vaja äh, teemaga tegeleda ja meie raportis ütlesime, et liikmesriikidel on kontroll oma tööturgude üle ning nemad ja Euroopa Liit ühiselt peaksid vaatama, kuidas täita lünki tööturul ja siinkohal me tõesti usume, et äh, kohalike ametivõimude roll on otsustava tähtsusega, kui me tahame kaasata sellesse protsessi ka kodanikud. tööränne äh, on rändeseadusandluse üks osa, see hõlmab või puudutab neid rändajaid, kes tulevad siia tööd tegema, see reguleerib ka äh, rahvusvahelise kaitse saajaid, mm, kui me räägime nende osalusest tööturul ja me oleme kuulnud ka õudusjutte äh, rahvusvahelise kaitse saajate ärakasutamisest ja nendega tuleb kindlasti kiiresti tegeleda. Euroopa Liit on välja töötanud seadusandluse valdkonnas, mis harmoniseerib õigusraamistikku liikmesriikide vahel. AKI töörände valdkonnas on sektoriaalne ja tegelikult ei ole ühtset koodeksit tervikliidu jaoks, kuid meil on erinevad kategooriad erinevate töötajate jaoks, on nad siis oskustöölised, teadlased, lapsehoidjad, üliõpilased ja nii edasi. ainus seadusandlik tekst, mis praegusel hetkel läbirääkimisel on, on sinise kaardi direktiivi läbivaatamine, mille eesmärgiks on tagada see, et Euroopa Liitu tuleks kõrgelt kvalifitseeritud tööjõud. mis puudutab perekondade taasühinemist, siis meil on direktiiv, mis pärineb aastast kaks tuhat kolm ja sellega seoses me kuulame ära eh, meie külalised eh, kolmanda osa paneelis. ma juhatan seda paneeli kuni poole neljani ja see teema, eh, need teemad, mida me täna arutama siin hakkame, on väga laialdased aga me tahame rääkida rändevoogude haldamisest ja kuidas see kõik panustab Euroopa tööturgudesse ja demograafiasse. Ähm, äh, proua Kordei esindab Rahvusvahelist Tööorganisatsiooni ning äh, tema mm, peab siis meile selgitama, millised on äh, tema organisatsiooni nägemused seadusliku rände valdkonnas Euroopa Liitu pärast teda saab sõna härra Huddleston, kes istub proua Kordei kõrval, tema Mm. Äh, esindab rändepoliitika rühma ja räägib perekonna taasühinemise õiguse kasutamist takistuse teemal. me oleme kutsunud siia kohale ka teid, liikmesriikide parlamentide esindajaid, äh, selleks, et te saaksite rääkida meile ähm, oma liikmesriikide nägemusest veidi pikemalt ja äh, siin kolmandas osas me kuulame ära Poola Seimi esindaja härra Jašek Kurtsepa. pärast seda on võimalik äh, sõna võtta kõikidel äh, meie riiklike parlamentide äh, saadikutel ja ma räägin teile, kuidas see välja näeb. sõna saavad vaheldumisi kaks rahvusparlamentide esindajat ja üks Euroopa Parlamendi esindaja senikaua, kuni kõnelejate nimekirjad on ammendunud. riiklike parlamentide esindajad, kes te soovite sõna võtta, siis palun täitke selleks vastavasisuline vorm ja andke täidetud vorm sekretäriaadi kätte, kes siis need kokku korjab ja kõnede nimekiri koostatakse vastavalt sellele järjekorrale, eh, kuidas me need taotlused kätte saame ja Euroopa Parlamendi saadikud saavad eh, mulle lihtsalt käega märku anda, nagu tavaliselt kombeks on. sõltuvalt osalejate arvust püüame piirata kõneaega nii, et igaüks saaks vähemalt kaks minutit, võib-olla ka rohkem, vaatame ja eh, kui te ületate oma kõneaja, siis ma annan teile ka sellest märku. aga eh, proua Kortei, teil on veidi rohkem aega, kümme minutit, palun. suur-suur aitäh, suur aitäh ka kutse eest eh, sellele üritusele. mul on hea meel siin olla. nagu te ütlesite, siis minu ettekanne keskendub töörändele ja mitte pagulastele kui sellisele inimesed äh, on alati ringi liikunud ning äh, teevad seda ka tulevikus meie maailm on järjest rohkem äh, omavahel ühenduses, tooted ja teenused ületavad piire väga lihtsalt ja kakssada viiskümmend miljonit migranttöötajat on praegusel hetkel ja nende arv kindlasti tõuseb. ja me peame mõtlema minevikule, olevikule ja tulevikule. eelmise kuu äh, raportis äh, ÜRO peasekretär ütles, et üldiselt on ränne toonud kasu nii äh, migrantidele kui ka neid vastuvõtvatele kogukondadele, kuid ta on ka rõhutanud, et Äh, murevaldkondade olemasolu ähm, on ka olemas, nagu näiteks turvalisuse küsimused, ärakasutamine, diskrimineerimine, ksenofoobia ja pinged ühiskonnas on sellised pingekohad. selleks, et selliseid murepunkte äh, lahendada, siis äh, ÜRO ja liikmesriigid on kutsunud üles tagama korraldatud rändevood, mis leiaksid aset austades inimõigusi ning rahvusvahelist õigust Äh, ja lisaks sellele äh, sisserändajad peaksid äh, valima seadusliku tee ning liikuma riikide vahel korrapäraselt, kuid selleks on vaja avada seaduslikud rändeteed, mis vastaksid tööturgude vajadustele ebaseaduslik sisseränne on suurenenud siis, kui on vajadus uute töökäte järele, kuid kuid eh, puudub äh, võimalus võõrtöötajatel seaduslikult äh, sinna tööle asuda. ja seetõttu on väljakutseks äh, vaadata, millised on tööturu vajadused ja kus on töökätest puudu. selliseid puudujääke ei esine mitte ainult kõrge kvalifikatsiooniga tööstusharudes, tegelikult on palju selliseid madalapalgalisi ja madalaid oskusi nõudvaid töökohti, mida kohalikud ei soovi teha. tööturu vajadusi ei pea peaks hindama mitte ainult olemasolevate puudujääkide baasil, vaid võttes arvesse ka tuleviku äh, vajadusi äh, rahvusvaheline tööorganisatsioon ILO on siiani äh, toetanud valitsusi, töötajaorganisatsioone ja tööandjaorganisatsioone selleks, et nad tuleksid toime töörände küsimusega. on kaks ILO konventsiooni, mis tegelevad konkreetselt töörändega. see on konventsioon üheksakümmend seitse ja sada nelikümmend kolm kõik teised ILO konventsioonid, konventsioonid kehtivad ka äh, tööotstarbel äh, ringlikutele inimestele. ja hiljuti on vastu võetud ka mittesiduvaid instrumente, kõige hilisem neist on suunised pagulaste juurdepääsu tagamiseks tööturule äh, Need äh, juhtpõhimõtted võeti vastu kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juulis äh, töötajate, tööandjate ja valitsuste poolt äh, ning seal on selline kolmepoolne lähenemine töörändele, kus määratakse ära ka sotsiaalpartnerite mm, roll selles protsessis. ILO konventsioonide ja instrumentide keskmes on võrdse kohtlemise ja võimaluste põhimõte võrdselt tuleb kohelda nii sisserändajaid kui kohalikke töötajaid ja see põhimõte on väga oluline, et äh, oleks võimalik tagada, et äh, immigrantidest töötajaid ei diskrimineeritaks ning et äh, standardeid ei alandataks kohalikele töötajatele ja ma tahaksin lõpetuseks rõhutada, et meie siin Euroopas ja kaugemalgi näeme, et äh, sisserändajatest töötajad töötavad esmajoones ähm, hotellisektoris, põllumajandussektoris äh, ja mujal äh, ja need on sellised sektorid, kus töötingimused on kõige ebakindlamad ning selleks, et tagada hea integratsioon nendes sektorites, on vaja kaasata erinevad organisatsioonid, töötajate, tööandjate esindusorganisatsioonid, äh, tuleb tagada kollektiivlepingute sõlmimise õigus äh, ja muud äh, sarnased õigused. lõpetuseks tahaksin rõhutada, et seaduslike rändeteede avamine töötajatele ei ole mitte ainult oluliseks osaks rahvusvahelise kogukonna tegevuskavast, tagamaks seaduslik sisseränne, see on lisaks sellele ka võimalus kaitsta sisserändajates töötajate, töötajate õigusi ja Mm, toetada nende tööd teatud sektorites ning aidata kaasa ka ettevõtete kasvule, aitäh! Thank you very much, Ms Cortei, I pass the floor now. aitäh, proua Cortei, nüüd Adelston, kümme minutit, palun. Great, good afternoon. tere päevast, kolleegid, minu nimi on Toomas Adelston, rändepoliitika rühmast. me oleme mõttekoda, mis analüüsib äh, rändeteemasid ning äh, ko koostab ka koolitusi. mina pidin siin rääkima perede taasühendamisest, mis on üks peamisi kanaleid mitte Euroopa kodanikele Euroopasse tulla. natuke statistikat ja siis poliitiliste meetmete muutumisest üle Euroopa räägiksin integratsiooni mõjudest ning sellest, äh, kuidas kirjeldada Euroopa õigust selles kontekstis. kõigepealt pärast kahe tuhande viieteistkümnenda aasta suurt saabujate hulka and-, andsid Euroopa riigid mingisuguse kaitsestaatuse üle miljonile inimesele. paljud neist pidid tulema üksi ilma peredeta kuna turvalisi rändekanaleid Euroopasse ei olnud. niisiis võiks eeldada, et äh, nüüd võiks toimuda ka perede taasühendamine. kahe tuhande viieteistkümnendast alate, aastast alates on saabunud siia palju inimesi, mis olid kavandamata, spontaansed, ebaregulaarsed ja mitte just turvalised. perede taasühendamine aga on hoopis teistsugune see võimaldab riikidel pakkuda turvalist, seaduslikku, regulaarset kanalit äh, sisserändeks. perede taasühendamise avalduste äh, läbivaatamine võtab pool aastat kuni aasta aega tavaliselt. taotlejal on juba seaduslik aadress, riik äh, teab, milline on tema pere koosseis, ehk siis riigivõimudel peaks olema piisavalt aega, tagamaks öö, hea vastuvõtt ja öö, eluase, lastele koht koolis ning korralik integratsiooniprogramm. niisiis, me ei peaks kohtlema perede taasühendamist samamoodi, nagu me tegime viimaste aastate spontaanseid varjupaigataotlejaid. kahjuks aga nii see on, kui vaadata viimast paari aastat veel hiljuti olid liikmesriikide poliitilised meetmed perede taasühendamise küsimuses sarnased nii sisserändajate kui rahvusvahelise kaitse saajate puhul. migrantide puhul nägime, et nappis vahel infot ning mõningad nõuded olid väga piiravad, aga rahvusvahelise kaitse saajad, saajate probleemid olid rohkem seotud äh, keerulise menetluskorra või dokumentatsiooniga, aga alates kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast oleme näinud, kuidas mõningad liikmesriigid on hakanud kategooriliselt äh, viivitama ning äh, ära ütlema perede taasühendamisest, lisakaitsest ka saatjate alaealiste puhul tavaliselt nendel kõikidel inimestel, pereliikmetel ja saatjate alaealistel oli öö, õigus soovida perede taasühendamist, nende öö, tingimused olid paremad kui tavalistel Euroopa Liidu kodanikel. see õig-, õigus perede taasühendamisele on Euroopas viimase kümnendi jooksul olnud öö, Äh, hästi toimiv, aga kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast alates suur hulk äh, peamisi sihtriike Euroopas otsustasid kehtestada ajutised piirangud, kus eesmärk, nagu sageli öeldi, oli vähendada või viivitada perede taasühendamist või öö, äh, öö, õhutada öö, inimestel mitte tulema. Need poliitilised meetmed on Euroopa keskmisest allpool ning ennekuulmatud sageli. Neid võib näha riikides nagu Austria, Soome, Saksamaa, Taani ja Rootsi. Need piirangud pandi paika ajutiste meetmetena, aga suurem osa neist kehtib tänaseni, kuigi Euroopa olukord on hoopis teistsugune minu arvates on praegusel hetkel oluline, et teie poliitiliste juhtidena ütleksite, et perede taasühendamist tuleb toetada kõikides liikmesriikides integratsioonimeetmena. esiteks, kui vaadata pereliikmete integreerimist, siis see protsess toimub aja jooksul, aga Eurostati statistika näitab, et kümne või enama aasta jooksul pärast kohaleviibimist on, on, töötavad suurem osa ühinenud pereliikmeid. loomulikult tuleb koha, kohendada ka seda toetust, mida pakutakse pereliikmetele, näiteks paljud ühinenud abikaasad saa-, saavad osaleda ainult väga elementaarsetes integratsiooniprogrammides, mis ei aita kaasa just tööturuga ühinemisele aga äh, liikmesriigid ei ole ka parandanud integratsiooniprogramme nende inimeste jaoks. peale selle see toetus, mis nende lastele on mõeldud haridussüsteemis, ei ole samuti eriti palju paranenud viimastel aastatel, sest haridussüsteemid öö, äh, rakendavad väga aeglaselt ellu selliseid toetusskeeme nende laste jaoks. oluline on, et para-, oluline on parandada meie menetluskorda, protseduure nii taasühinenud äh, abikaasade kui ka lastega seoses, aga see ei olnud, ole olnud peamine prioriteet. nagu ma märkisin ära, suurem osa poliitilistest muutustest äh, on seotud äh, perede taasühinemise edasilükkamisega ning uuringud näitavad, et need uuring äh,, need viivitused tegelikult aitavad pidurdada ka integratsiooniprotsessi nii sponsori jaoks, kes võib kannatada tohutu psühholoogilise surve all ning samuti kahjustab see ühineda soovivat abikaasat ja lapsi. näiteks OECD PISA uuring on näidanud, et iga aasta, kui arengumaa laps ei, peab olema oma päritoluriigis, mõjutab seda, kuidas ta õpib keelt ja kuidas ta koolis hakkama saab uues elukohariigis. seda on väga lihtne mõista, mida kauem mida kauem need inimesed äh, peavad viibima oma päritoluriigis, seda raskem on neil integreeruda. lapsed tulevad vanemana ning nad neil on vähem aega seda toetust saada, sedasama võib öelda ka taasühinevate abikaasade kohta, kellel on raske integreeruda keeleliselt või tööturule. ning nii õõnestame me pikema perspektiivi integratsiooni, kui me viivitame taasühinemisega. seda valdkonda reguleerib juba Euroopa õigus Euroopa perede taasühendamise direktiiv kaks tuhat kolm kaheksakümmend kuus, seda reguleerib ka Euroopa Inimõiguste konventsioon ja Euroopa Sotsiaalharta. Euroopa Kohtu lahendid näitavad, et Euroopa perede taasühendamise direktiivi peamine eesmärk on toetada pereelu äh, ning perede taasühendamist kohtulahendite põhjal äh, võib öelda, et kõik otsused peavad olema taasühendamise kohta tõhusad ning põhjendatud. nüüd oleks mõistlik üle vaadata perede taasühendamise piirangud, mis võeti vastu vast ajal, kui oli palju hirme lühemas perspektiivis. ning me peaksime nüüd üle vaatama oma perede taasühendamise poliitika et see kiireneks abikaasade ja laste jaoks rahvusvahelise kaitse saanud inimeste puhul. ning me peaksime välja töötama tõhusamaid integratsiooniprogramme nii abikaasade kui laste jaoks. kui te sooviksite rohkem sellest teemast teada, siis ma soovitan teil uurida rändepoliitika indeksit meie töörühmast samuti uurida ka kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta OECD rahvusvahelist äh, rände äh, äh, analüüsi, kus on kirjas ka erinevad poliitiliste meetmete muudatused, vaadake üle ka Euroopa rändefoorumi soovitused kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast, kus räägiti eraldi perede taasühendamisest ning ma soovitan teil rääkida ka Nils Museneksiga, Euroopa Nõukogu inimõiguste volinikuga, kes on kirjutanud kaks öö, olulist dokumenti integratsiooni öö, ning perede taasühendamise kohta, aitäh! suur tänu, härra Huddleston, annan nüüd sõnajärje üle härra Jacek Kurzepale Poola seimist ja tema räägib meile siis sellel samal teemal oma riigi vaatevinklist. suur tänu. mulle avaldas suurt muljet praegune mõttevahetus. ja tahaksin teiega jagada ka äh, ühte Poola mõtet, nimelt kui äh, kui me oma probleeme vaatleme, siis liikmesriigid Euroopa Liidus omavad kõik oma vaatenurka. ja kui seda ei käsitleta, siis ähm, võib-olla ei osata hinnata ka seda, mis mujal toimub. nii ähm,. tahaksin tänada Tšehhi Vabariigi kolleege, Slovakkia ja Ungari kolleege, sest mulle tundub, et ähm, meie mõtleme sarnaselt. ja mul on veel üks, üks selline üldine märkus. Äh, rahvastel ja riikidel on oma juhtkond, eliit Nemad peavad vastutuse võtma ja vastutama ka oma riigi saatuse eest, selle eest, mis neile on antud pärandiks ja mul on tunne vahel, et Euroopa Liit püüab liikmesriikide eh, juhtkondi välja vahetada ja lahendada ise liikmesriikide probleeme. tahaksin nüüd teie poole pöörduda ja öelda, et ilmselt on parem äh, abi anda väljaspoole äh, ja toetada neid riike, kus on abi vaja. seal, kus on probleeme, seal tuleb õlg alla panna, selle asemel, et need probleemid tuua, importida Euroopa Liitu, äh, mis võib tekitada omakorda probleeme meie endi tagahoovis tahaksin paari sõnaga rääkida olukorrast Poolas. viimaste kümnendite jooksul või ütleme, tosina aasta jooksul on Poola väga palju muutunud. Poolast on saanud emigratsiooni asemel immigratsiooniriik see on seotud ka Euroopa Liidu äh, liikmelisusega, äh, paljud poolakad on ise emigreerunud viimastel aastatel mujale, suur tänu nendele riikidele, nende riikide kodanikele, kes on poolakad vastu võtnud, aga meie ikkagi peame austama nende riik-, äh, ka nende inimeste kultuuripärandit nüüd sisserändajate populatsioon on äh, kasvanud äh, plahvatuslikult Euroopa Liidus, ida poolt tulevad inimesed Ukrainast, Gruusiast, Armeeniast ja nüüd on hakatud kasutama lihtsustatud menetlust. selleks, et anda töölube nendele inimestele, äh, mis siis kehtiksid kuni kuus kuud ning peale selle äh, saavad äh, sisserändajad, kes on töö pärast tulnud, taotleda äh, selle tööviisa pikendamist kuni aastani. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oli Poola elamislubade Äh, väljaandmise arvu poolt Ühendkuningriigi järel teisel kohal Euroopa Liidus, samuti oleme äh, väga palju viisasid välja andnud. nüüd töölubadest rääkides äh, oleme meie neljasaja üheksakümne nelja tuhande tööloaga esimesel kohal Euroopa Liidus ja viiskümmend seitse protsenti protsenti eh, Euroopa Liidus välja antud töölubadest on antud välja Poolas. anname neid lube enamasti ukrainlastele, seitseteist protsenti kõikidest töölubadest jällegi Euroopas et kokku on neid eh, töölubasid umbes viissada tuhat. nüüd äh, sisserändajad, kes soovivad leida tööd Poolas, äh, on, nende arv on kasvanud. paljudele on rakendatud lihtsustatud menetlust, mis võimaldab neil töötada Poolast kuuest kuni kaheteistkümne kuuni. sõltuvalt siis sellest, äh, mida soovib nende tööandja tööandja peab soovima tööd anda sisserändajale. ma tõin teile need arvandmed selleks, et te mõistaksite, te hindaksite seda tööd, mida Poolas tehakse, selleks, et ehm, vastu võtta suurel arvul sisserändajaid erinevatest riikidest, Ida- ja Kesk-Euroopa riikidest eriti tahaksin samuti kõnelda sellest, Äh, mis puudutab üldisemaid küsimusi. nimelt rändeprotsess on seotud erinevate teguritega, seda mõjutavad erinevad tegurid, illegaalne ähm, ränne võiks muutuda legaalseks rändeks erinevat tüüpi rändeid on olemas ja mõnikord on võimatu ette arvata, eh, kuidas asjad kulgevad ja oleks võib-olla soovitav eh, rändevoogusid hallata, näiteks sinise kaardiga. sinine kaart eh, ja turuvajadused on seotud, aga eh, me peaksime rääkima siin kolmest elemendist. kõigepealt, kuidas diagnoosida olukorda? liikmesriigiti on olukord erinev, sõltuvalt sotsiaalmajanduslikest tingimustest ning ähm, samuti on riikide ootused sisserändajate suhtes erinevad, näiteks keda ollakse valmis vastu võtma. võib-olla tasuks kaaluda äh, sidemeid päritoluriigiga äh, et äh, võib juhtuda nii, et sisserändaja on haritud, ta on saanud hariduse oma koduriigis ja lahkub sealt. ja kui Poola ja Tšehhi vabariik annavad tööd sellele inimesele, aga tema päritoluriik on investeerinud tema haridusse, et kuidas siis kompenseerida seda riigile, kellele see töötaja on kaotsi läinud? kui me räägime e, seadustatud rändest, tuleks kaaluda, kas me tahame e, vastu võtta tõesti ainult soovitud ähm, rändetöölisi või äh, peame rääkima ka muudest kategooriadest, äh, inimestest, kes tegelikult äh, sooviksid tulla meie tööturule. ning viimane probleem, te teate kõik väga hästi, et üks kõige suuremaid probleeme, millega Euroopa Liit praegu silmitsi seisab, on noorte olukord, noorte tööpuudus. meie tööturg tegelikult tõmbub kokku ja noortel ei ole seal piisavalt võimalusi seetõttu äh, rääkigem noortest, kes on praegu eriti haavatavas olukorras ja, ja veel. mul tekkis küsimus, kuidas lahendada olukord, kus mõned äh, sisserändavad töötajad tulevad küll äh, Poolasse, aga meie äh, sooviksime hoopis teistsuguste oskustega töötajaid vastu võtta. Let me just now open the floor. suur tänu ähm,, härra Kursempa ja nüüd annaksin hea meelega kolleegidele sõna, kaks-kolm minutit maksimaalselt ja tahaksin meenutada sõnavõtjatele, et nad peaksid ka ennast kirja panema. et äh, siin saali töötajad vaatavad ringi, vaatavad, kes soovib sõna võtta. alustame härra Frank Turčekist, kes on Sloveeni parlamendi liige. palun, sõna on teil. kus te olete? nii, palun. jah, härra Gorenak tahab rääkida sloveeni keeles. tere päevast kõigile. minu sõnavõtt on suhteliselt lühike ma oleks võinud ka varem sõna võtta, aga tahaksin ikkagi oma argumente esitada. Sloveenias on praegu äh, vasakpoolne valitsus ja mina olen opositsioonis. Sloveenias suhtumises äh, rändesse äh, suhtumisest rändesse võib rääkida järgmist. tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmendal aastal võttis meie riik vastu neli protsenti äh, rahvastiku arvust sisserändajatena, äh, enamasti naised ja lapsed, vanemad äh, inimesed tulid ja enamasti tuldi Balkani kaudu. kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist aga saabusid enamasti noormehed. nüüd need kes praegu tulevad, ei ole enam naised ja lapsed. ja Sloveenia valitsus on otsustanud rakendada kvoodisüsteemi. selles raamistikus äh, oleme hakanud ka Kreekast ja Itaaliast sisserändajaid vastu võtma. Need arvud äh, on suhteliselt väikesed, sest meie riik ise on väike, aga eelmisel aastal näiteks äh, suurenes migrantide, immigrantide arv tuhande kolmesaja protsendi võrra. oleme nüüd äh, Euroopa Liidult palju kiita saanud, meie peaminister on poseerinud piltidel, äh, kui äh, sellest on räägitud, aga see ei toimi. miks ma nii ütlen? sellepärast, et suur enamus nendest inimestest, kes on Sloveeniasse tulnud olgu siis sellepärast, et nad äh, saadeti Sloveeniasse kvoodi järgi või nad tulid ise rändevoogudega kaasa tulles. et nende puhul äh, tõesti äh, kaheksakümmend protsenti peab Sloveeniat ainult Äh, transiitriigiks ja nad lahkuvad juba mõne päeva pärast Sloveeniast. süsteem, kvoodisüsteem tegelikult ei toimi, sest inimesed äh, kasutavad Sloveeniat kui Euroopa Liitu sisenemisteed kvoodisüsteem minu meelest ei toimi, ma kujutan ette, et on olemas palju tõhusamaid lahendusi esiteks, nii nagu siin Tšehhi ja Ungari ja Slovakkia kolleegid rääkisid, me peaksime abistama neid riike, kust ähm, immigrandid pärit on. näiteks riike, kus on mingi konflikt, mille pärast inimesed lahkuvad. samuti peaks tõhusamalt piiri kontrollima ma ei saa nõustuda nendega, kes tahavad reegleid muuta selleks, et illegaalset immigratsiooni muuta legaalseks immigratsiooniks. ma kujutan ette, et on palju paremaid lahendusi, millest ka need kõnealused inimesed kasu saaksid. ja Euroopagi saaks kasu ja mm, kahjuks rohkem mul aega ei ole, suur tänu teile. That... suur aitäh äh,, äh härra äh, Koranets olite siis teie ja härra Kutšepa saab hiljem siis sõna. järgmisena saab sõna härra Zaklin äh, Saksamaalt Bundestagist. suur aitäh jah, loomulikult tuleb tervitada seda, et lõpp lõppude lõpuks eh, peaks nüüd olema ILO normide kohaselt inimeste võrdle, võrdne kohtlemine tööturul ning nõuetest kinni peaks nüüd pidama kuid kahjuks ei ole see hetkel veel reaalsus ja sageli poliitiliselt seda ka ei taheta, näiteks kui me räägime vabrikutöötajatest lihatööstuses äh, Saksamaal näiteks või hooldussektorist või ehitussektorist, kui sisserännaja, rändajad lähevad tööle, siis neid kasutatakse ära suurettevõtete poolt, makstakse madalat palka ja see tekitab vaenu nende suhtes. negatiivne näide on ka siinkohal Inglismaa eh, ning seal mm, kasvab eh, võõraviha poolakate suhtes ja täna hommikul üks kolleeg ütles, et kui me räägime sisserändest, siis me peame äh, keskpunkti panema Euroopa konkurentsivõime, aga mina olen teisel seisukohal, kui me praegu räägime sinise kaardi äh, direktiivist ja räägitakse sellest, et brutopalka mm, tuleks vähendada, kas see äh, toob, see, see toob, see toob kaasa riikides palgatumpingu, kas sellega mitte ei põhjustata veel rohkem vaesust ja ärakasutamist või ajude äravoolu Euroopast ja me ju teistest riikidest tõmbame kvalifitseeritud inimesi siia enda juurde ja meil on tegelikult ka vastutus päritoluriikide eest, kohalike majanduste tugevdamine, eriti just vaestes riikides, seda ei saa tuleviku kätte lihtsalt jätta ja ma tahaksingi teada, et mil moel äh, te äh, tahaksite toetada äh, neid äh, päritoluriike, et nad ei muutuks veelgi vaesemaks, ka sealseid töötajaid ning äh, äh mis puudutab perekondade taasühinemist, siis selle kohta ka Bundestagis toimub ka arutelu selle üle, mis puudutab perekondade taasühendamist ja see on loomulikult integratsiooni kontekstis ka väga oluline, aga kahjuks äh, praegu koalitsioon äh, Saksamaal äh, ei ole meie parteiga samal seisukohal ja meie vasakpoolsetena oleme huvitatud sellest, et hea integratsioon aset leiab, et oleks võimalik õigusriiklust tagada, aitäh! Thank you very much. suur aitäh ja nüüd saab sõna Michael Booni Rahvapartei fraktsioonist Euroopa Parlamendist. kõnelen poola keeles ütleb härra Bonni. lugupeetud daamid ja härrad, suur aitäh selle eest, et te täna selle kohtumise olete korraldanud. ma tahaksin toetada seda, mida äh, Poola äh, parlamendi esindaja ütles, ma arvan, et see on väga mõistlik ja ta väljendas oma mõtteid väga hästi, kui me räägime lähenemisest ähm, seaduslikule sisserändele. jah, tõesti, olukord on selline, et Poolas on äh, tohutu hulk inimesi Ukrainast, kes äh, töötavad seal seaduslikult. Ähm, aastal kaks tuhat seitseteist oli teatud kõhklusi ja kartusi, kui äh, ukrainlastele viisasüsteem avati, et et nad saaksid Euroopa Liidus äh, liikuda ringi. Äh, kardeti, et nad nüüd pagevad, aga tegelikult nüüd on möödunud üheksa äh, kuud ja nad ei ole lõpetanud pooles töötamist ja massiliselt Saksamaale kolinud ja ma arvan, et selline teadlik rändepoliitika mis peab silmas ka naabreid, on ääretult oluline tööturu jaoks, see on kasulik. ainus asi, mis oleks võinud olla, on see, et igas riigis äh, lisaks olemasolevatele lihtsustatud menetlustele äh, oleks võimalik lihtsustada ka teisi äh, menetlusi, äh, mis puudutab integratsiooni, siis teatud protsessid juba käivad ja see on ka väga oluline. eriti just silmas pidades lapsi, kes vajavad integreerimist oluline on tagada see, et lapsed saaksid koolis käia, et aeg kaotsi ei lähe. mul on endal kogemusi tööd töötasin koos, äh, töötasin Ukraina pagulaste äh, küsimusega. Nad saavad väga kenasti hakkama, neil on sõbrad, kolleegid, need lapsed käivad koolis ja seetõttu mulle tundub, et Poola on väga hea praktiline näide sellest, kuidas on võimalik uut rändepoliitikat üles ehitada, kuidas on äh, võimalik oma riigi uksed avada ja härra Kušenpa mm, ütles ka, et me mainime rändepoliitikat ja me vaatame seda eraldiseisvana pagulasküsimusest, tegelikult minu koduriigis Poolas on need kaks täiesti erinevat teemat ja see valdkond on loomulikult väga vastuoluline, aga mina olen seisukohal, et paljudes riikides pagulastest saavad eh, seaduslikud eh, migrandid, eh, neid integreeritakse tööturule, kui neil uusi oskusi on, aga see on loomulikult teema, mida saab tulevikus veel edasi arendada, aga ma tahtsin teile näidata lihtsalt seda head näidet rändepoliitika koha pealt Mm, on sadu ja tuhandeid inimesi, kes Poolas töötavad. meie saanis, saadik rääkis ka erinevatest protsessidest, mis on olulised. ta mainis ka seda, et kõik sotsiaalpartnerid tuleb protsessi kaasata, kaasa arvatud vabaühendused, aitäh! aitäh ja nüüd äh, annan sõna härra Tšekile Sloveeniast, palun! suur-suur aitäh! Äh, jätkan oma emakeeles. algselt tahtsin ma järgnevas voorus sõna võtta, aga see sobib ka. Äh, mina äh, olen poliitikas uustulnuk, hakkasin poliitikaga tegelema paar aastat tagasi alles. aga see, mida me siin täna oleme arutanud mida me eelnevatel kohtumistel oleme arutanud, äh, keskendub äh, poliitökonoomia küsimusele, see on poliitiline küsimus, tegemist on ka majandusliku küsimusega, kui vaadata, äh, milline hulk e, või kui palju SKT-d on mõjutanud integratsioon, immigratsioon Saksamaal ja mujal, siis see hulk on väga suur Mm, olukord on riigiti erinev, võttes näiteks kas või Rootsi siin äh, eeskujuks. Äh, mõned riigid on eraldanud ainult paar protsenti selleks, et äh, neid probleeme lahendada, aga need on väga olulised teemad. see ei puuduta mitte ainult õigust tööle, ja tegelikult tulenevad töötamisest omakorda paljud teised õigused. on erinevaid majandussektoreid mida äh, mõjutab inimkaubandus, põllumajandus, elamumajandus, äh, ehitussektor ja nii edasi. meie oleme põhiseaduslikud demokraatiad, kuid need on äh, need valdkonnad, kus põhiseadust rikutakse ja see ongi meie probleemide keskmeks populistid äh, ütlevad kindlasti, et Sloveenias, Poolas, äh, kus iganes äh, palkade tase on madal, on see kõik sisserändajate süü. kuidas inimesed muutuvad ebaseaduslikuks sisserändajaks? tegelikult ebaseaduslikku inimest kui sellist ei ole ju olemas ebaseaduslikuks muutub keegi ainult siis, kui poliitikad ei ole õiged, kui poliitikad on korrumpeerunud ja olgem ausad, me oleme ju kõik poliitikud. suur aitäh! järgmisena härra Maier Saksamaalt. suur aitäh, lugupeetud esinaine, kallid kolleegid, kõigepealt perekondade taasühinemise küsimuses. jah, loomulikult tuleb aru saada, et äh, Saksamaal on viissada neliteist tuhat inimest, keda tunnustatakse pagulasena vastavalt konventsioonidele, aga kellel ei ole õigust perekonna taasühinemisele ning see äh, õigus on piiratud ja nagu täna juba on mainitud, siis perekonna eh, taasühinemine eh, on olnud ka teatud määral peatatud eh, ja Saksamaa praegusel hetkel on äh, umbe, üle kahesaja inimese, kellel on õigus kaitsele, tegemist on kodusõja eest põgenejatega ning eeldatakse, et kui mm, põgenemise põhjus ära kaob, näiteks sõda lõpeb, siis tuleks need inimesed koju tagasi suunata. aga integratsioon äh, tegelikult ei olegi siin kõige prioriteetsem teema, kui seda kõike arvesse võtta. ja äh, mina oma fraktsiooni äh, kõneleja, no eestkõnelejana äh, leian, et äh, me peame tegelema selle perekonna taasühinemise teemaga ja me peame vaatama, kuidas oleks võimalik seda lahendada, võib-olla peaks siin olema piiriga kaksteist tuhat aastas see olukord on väga-väga keeruline, aga teatud keerulistes olukordades meil peavad olema teatud kriteeriumid, et vastata nendele olukordadele. ja nüüd seadusliku sisserände küsimus. siin on teatud probleem, mis puudutab jagunemist majanduspagulaste ja humanitaar eesmärkidel või põhjustel pagevate inimeste vahel Saksamaal on USA järel kõige rohkem seaduslikke sisserändajaid üle kogu maailma ja ma arvan, et see probleem ei tulene praegustest rändealastest seadusandlikest aktidest, ma arvan, et Euroopa Liit peaks olema ettevaatlik. liiga suur harmoniseerimine äh, töörände küsimuses võib tekitada probleeme, ei saa panna asju ühe katuse alla, mis sinna ei sobi, meil on kakskümmend kaheksa eri riiki eri vajaduste ja reeglitega ja need reeglid on väga erinevad. ja seetõttu ma tõesti loodan teie mõistvale suhtumisele ja CSU äh, fraktsioon Bundestagis äh, ütleb endiselt, et äh, Äh, riiklik suveräänsus äh, peaks kehtima ähm, tööturu valdkonnas. me oleme äh, teadlikud, et meie olukord erineb teiste riikide olukorrast Euroopa Liidus, aga palun ähm, võtke arvesse, et väga palju heterogeenseid tööturgusid on Euroopa Liidus ja ühtne reeglistik ei pruugi sobida kahekümne kaheksale erinevale tööturule, aitäh! suur aitäh ja nüüd härra Palis Kreekast. Καλησπέρα και πάλι. Θα μιλήσω μόνο για το ζήτημα της οικογενειακής επανένωσης. Suur aitäh, ma tahaksin rääkida mõne sõnaga perekondade taasühinemisest. teen lühidalt. Äh, perekonna taasühinemise õiguse keelamine äh, tegelikult toob kaasa lisaprobleeme inimeste jaoks. inimesed on hotspotides, nad on väga pikalt mm, teatud riikides ja inimeste saatus mm, pannakse ootele määramata ajaks ja siis eh, inimestel ei ole soovi ka selle riigi keelt õppida, Äh, ja see kõik toob endaga kaasa äh, traagilisi tagajärgi, äh, see mõjutab neid psühholoogiliselt. loomulikult on oluline see, et perekonnad saaksid koos olla Äh, ja kui seda seaduslikult ei tagata, seda õigust, siis kasutatakse alternatiive, näiteks kasutatakse näljastreigi võimalust, pagulased on kasutanud näljastreiki, äh, eriti on see näha nende puhul, kes ootavad oma lähedasi endale järgi, et peret taas kokku tuua, see on tegelikult mõistetav äh, Euroopa Liit on süüdi selles probleemis, see, mis praegu aset leiab, sellest vastutab Euroopa Liit, mitte ja need riigid, kes pagulasi vastu võtavad, jah, ma mõistan Saksa kolleege, see on probleem, mis puudutab erinevaid vastuvõtvaid riike, seal tuleks see perekondade taasühinemine läbi viia, aga ma arvan, et see ei ole nii suurearvuline Äh, tegelikult äh, lõppkokkuvõttes ma arvan, et tegemist on väheste juhtumitega siiski ja ma arvan, et me peaksime paremini ja kiiremini selles valdkonnas tegutsema. seda selleks, äh, et, et hoida ära veelgi hullemad tagajärjed, mis võivad kaasneda asjade viibimisega, aitäh! Okay, thank you. Thank you very much. Uh, Mr. Jurek. Dziękuję bardzo. Härra Jurek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 viiskümmend aastat tagasi tähendas Prantsusmaal immigratsioon inimesi Lõuna-Euroopast. kahekümnendatel, kolmekümnendatel Lõuna- ja Ida-Euroopast. tänapäeval peamiselt Lähis-Idast ja Põhja-Aafrikast. me peame meeles pidama, et Marokost Indoneesiani on terve rida riike, kus perekontseptsioon on hoopis teistsugune, kus valitseb šariaat, näiteks lubatakse polügaamiat. ja perede taasühendamine peaks tähendama siis öö, äh, tohutu hulga laste ja naiste vastuvõtmist, mistõttu mitmekordistub sisseränne. Äh, kui sisseränne ei ole öö, äh, ebaseaduslik, siis me peame vastu astuma ka USA-le, kes piirab teatud liikmesriikide öö, äh, sisenemist oma riiki. kui toimus suur laienemine, siis Saksamaal näiteks olid võimul vasakpoolsed. ja Saksamaa ei olnud üks nendest riikidest, mis oma uksed avas, nagu näiteks Ühendkuningriik seda tegi. To jest zupełnie uprawniona perspektywa. Jeżeli my wytwar wytwarzamy seega need mured sotsiaalse sidususe üle on täiesti õigustatud, kui me loome illusiooni inimestele väljastpoolt Euroopat, et nad võivad siia alati tulla, siis võib see olla kahjulik, sest nad arvavad, et nende ebaseaduslikku sisenemist võib seadustada. seetõttu meil on vaja arutelu sellel teemal. et diagnoosida rändevoogusid, aga samal ajal peame me austama öö, äh, riikide sõltumatust ning väärtuseid. alles siis saab see arutelu olla õigustatud. perede taasühendamine Äh, probleemid seal võivad tekkida ka sellest, et äh, perede äh, kontseptsioon on meil teistsugune, meie elame monogaamias ning see on hoopis teistsugune Põhja-Aafrika riikidest näiteks. aitäh, härra Jurek, nüüd härra Kalakeera. Okay. Kirja Proedre, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριοι Ευρωβουλευτέ, κύριοι... Aitäh, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, austatud äh, liikmesriikide parlamendi saadikud, ma tahaksin tänada, ähm, et teid, et te kutsusite siia ka kohaliku omavalitsuse esindajaid, me teame, et viimastel aastatel on Euroopa Liit vastu võtnud suure hulga sisserändajaid erinevatest riikidest Aasiast ja Aafrikast. meil on vaja neid kiiremini integreerida tööturgudele, see on peamine prioriteet, meil peab ole-, neil peab olema võimalus oma elu ise järje peale sättida äh, ning eh, nad peavad võimalikult kiiresti omadega ise hakkama saada. meil on ka väga palju eh, eh, ebaseaduslikke sisserändajaid, kes võimalikult kiiresti varjupaika paluvad. tuleb kiiresti välja selgitada, kas need on tõesti põgenikud või mitte, kui jah, siis tuleb arvesse võtta kahte asja, kõigepealt sotsiaalne kaasatus ning kaasatus tööturule Need on kaks menetlust, mis üksteisest sõltuvad. põgenike juurdepääs tööturule ei saa olla organiseerimatu, kaootiline, selleks on vaja selgeid tingimusi, äh, mis läbi saavad inimesed endale ka töö leida, mis vastab nende oskustele. Äh, nendest oskustest saavad kasu siis põgenikud kui ka riik. me peame paika panema tingimused, mis läbi saavad põgenikud ka võimalikult kiiresti ära õppida keele, et paremini integreeruda. kui inimene keelt ei oska, on asi keeruline, on raske tööd leida. seetõttu on äh, nii keeleõpe kui töö saamine oluline osa integratsioonist, kui seni, kuni põgenik sõltub sotsiaalabist, on tal väga raske äh, tunda ennast vastuvõetuna oluline on, et inimene suudaks oma kahel jalal ise seista. selleks aga tuleb täita eeltingimused. oluline on ka, et lapsed kooli saaks. kõigil põgenikel peab olema ka juurdepääs tervishoiuteenusele ning tuleb hoolitseda ka selle eest, et põgenikud leiavad lihtsamini äh, peavarju. peab looma tingimused, selleks ning siin saavad oma rolli mängida ka kohalikud omavalitsused, seda juba öeldi. näiteks, et nad õpiksid paremini ka keelt, kohalikku religiooni, kultuuri siis nad saavad tõesti hästi sulanduda uude ühiskonda. kohalike ja regionaalsete omavalitsuste roll on väga-väga tähtis. Nemad ju võtavad tegelikult põgenikud vastu ja elavad koos nendega. kohalikud omavalitsused on need, kes tõesti koha peal põgenike eest hoolitsevad erinevates valdkondades, mida ma mainisin ning kohalikud omavalitsused on need, kes praktikas hoolitsevad põgenike integreerimise eest tööturule. ükski äh, äh, Euroopa äh, põgenikepoliitika ei saa olla edukas, kui ei kaasata regionaalseid kohalikke omavalitsusi. meil on vaja selget plaani, mis tuleb siis ka ellu rakendada ning regioonid peavad just hoolitsema selle integreerimisprotsessi eest. seetõttu peab Euroopa Liit eraldama ka vajalikud vahendid, toetamaks regioone ja kohalikke omavalitsusi, et nad oma ülesannetega tõesti maha saaks. kohe lõpetan, proua esinaine. meil on vaja tegevuste koordineerimist öö, äh, erinevad organisatsioonid peavad äh, kohalike omavalitsustega koostööd tegema, et meie tegevus oleks võimalikult tõhus. ja et see tegevus äh, vastaks ka kohalikele tingimustele. ning samuti tuleb kontrollida ka, et kui raha eraldatakse, siis mis sellest rahast ka edasi saab. näiteks kui linnapea Egeuse mere saarel soovib rohkem abi, et võimalikult kiiresti töödeldaks varjupaigataotlusi läbi või toetataks ka neid hotspot'e. sellest rääkis Lesbose esindaja, kus need vastuvõtukeskused on tõesti inimestest pungil. kokkuvõtteks meie kohalike omavalitsuste esindajatega täna mõtleme nii, et Euroopa ja äh, liikmesriikide parlamendid peavad täitma oma kohustusi, siis ei tõsta pead ka populism, siis me ei pea kartma öö, äh, ekstremistlikke liikumisi. Euroopa peab öö, äh, panema oma tegevuse keskmesse inimesed, selline on ju Euroopa kultuur, aitäh, kaks kolleegi nüüd Euroopa Parlamendist Jean Lambert ja kolleeg Legia ja siis saavad sõna panelistid vastusteks. Jean Lambert, aitäh! minu arvates on see väga huvitav arutelu. ma räägin siin tööhõive ning kodanikuvabaduste komisjoni liikmena Euroopa Parlamendis, kui vaadata nüüd töörännet, sii-, sii-, siis me vaatame seda Äh, uuest perspektiivist, mitte tööturu poolt. liikmesriikide ja Euroopa Liidu jaoks jääb mulje, et äh, inimesed on küll teretulnud, aga jääge lühikeseks ajaks ja minge siis koju tagasi. tööandjad seda päris nii ei näe. Nemad soovivad inimesi, kes tulevad, jäävad kohale, arenevad edasi ja äh, panustavad oma oskustega. ning üleilmastuvas maailmas me teame, et Euroopa Liit on ainult osa ülemaailmsest rändesüsteemist, meie ei ole kõige keskmes ning suur küsimus on nüüd just äh, siin selles, kuidas meelitada ja ka kohal hoida äh, talendikaid inimesi, meil on juba sinise kaardi süsteem, üks küsimus sellega seoses on perede ühendamine, inimesed soovivad öö, äh, öö, ühineda peredega kaasa tulnud Äh, või ühinenud äh, abikaasad soovivad ka töötada, oleneb muidugi, kuidas peret defineerida, see on ka riigiti erinev. mind huvitab tõesti see, äh, milline meie mõttemaailm on, me teame, mida me nõuame inimestelt, kes Euroopa Liitu tulevad, aga aga mida me neile pakume? kui me tõesti soovime neid ligi meelitada, nii nagu Eesti eesistumise aja konverentsil öeldi, et, et ei avata ju ainult ust, vaid köetakse ka maja soojaks. mida meil on siis pakkuda, et talendikad, oskustega inimesed sooviksid tulla siia? eriti kui kuulata, kuidas meie rändest sageli räägime, kas me oleme neile atraktiivsed, Mari-Kristiin? Merci, madame. suur tänu proua juhataja, olen libe komisjoni ja välisasjade komisjoni ja inimõiguste alakomisjoni liige ja eh, tegelesin migratsiooni ja inimõiguste alase raportiga. Eh, Äh, minu arvates oleks vaja seda, äh, seda teemat vaadelda alati ajaloolises ja geograafilises kontekstis. Äh, mulle tundub, et me ei räägi alati samadest asjadest, kui räägitakse migrantidest. kui me vaatame puhtalt arvandmeid, siis on näha, et Euroopa Liidu sisene migratsioon on tegelikult meie trump, Serbia on meile palju andnud, räägime näiteks Schengeni äh, äh, reformist ja siin ma kardan, et see võib ohustada vabari, vaba liikumist ja, ja eriti just idapoolset liikmesriike. teine asi, millest ma tahaksin rääkida, räägitakse migrantidest, rändajatest justkui seaduslikku sisserännet ei olekski, aga igal aastal Euroopa Liidu liikmesriigid, see on nende pädevuses, annavad välja peaaegu kolm miljonit elamis- äh, ja tööluba. Äh, ja nüüd äh, kolm miljonit neli oli neid äh, elamislubasid aastal kaks tuhat kuusteist. nüüd minu arvates on huvitav äh, vaadata, et, et see arv on tõusnud peale kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat, kuigi see kaks tuhat kaksteist oli muidugi ka rände suhtes kõige, äh, kõige madalama sisserändajate arvuga aasta, aga tuleks vaadelda, kellele antakse neid, neid elamislube. tegelikult on tegemist ju ikkagi seadusliku äh, seadusliku rändega. näiteks Ühendkuningriik annab igal aastal kaheksasada tuhat elamisluba välja e, USA kodanikele, hindudele, hiinlastele. E, e, teine riik, kelle elamislubade arv Euroopa Liidus on kõige suurem, on tõesti Poola, nelisada viiskümmend tuhat tuhat eh, elamisluba ja kaheksakümmend protsenti või kaheksakümmend viis protsenti nendest elamislubadest on seotud just töölubadega, kes võimaldab eh, ukrainlastel näiteks, eh, mis võimaldab ukrainlastel tulla Euroopa Liitu tööle tulla ja ma olen täiesti hämmingus selle üle, et liikmesriikide poliitika kolmandate riikide kodanike suhtes on niivõrd erinev, aga seda tuleb mõista. see, see sõltub ajaloost, kui on, on tegemist prantslastega, siis noh, Äh, me, ähm, meil on omad kolooniad, kellega meil on omad suhted, vaatame Poolat äh, või äh, Poola ida pool näiteks suhtleb võib-olla tihedamini Ukrainaga ida poolt, Ühendkuningriigil ka oma kolooniad jällegi, seega vaadelgem seda teemat laiemas kontekstis ja rääkigem selgetest arvudest korrektselt. kui räägitakse migrantidest, siis minu meelest on absurdne vahet teha eh, migrandi sisserändaja, majanduspõhjustel sisserändaja ja pagulase vahel. mõnedel riikidel lihtsalt ei olegi seaduslikku võimalust Euroopa Liitu tulla või mõned riikide kodanikel seega tuleks arvestada, et teiste riikide kodanikel on võimalus saada neid mm, viisasid ja elamislube. ma ei tea, kui me kui me kõike, kõiki tegureid arvesse võtame, siis võib-olla see, see probleem ei olegi nii lihtne, kui esmapilgul tundub. nii. Oi, palun, teie soovisite sõna. jaa, tänke, Frau Vorsitzende. aitäh, proua esinaine. on päris huvitav, et libekomisjoni liige täna nüüd räägib siin liikmesriikide erinevustest. ühelt poolt ei ole mingisugust vahet integratsiooni ja põgenike vahel. seda on siin selgelt öeldud. mõned soovivad põgenikke, põgenikele nii kiiresti kui võimalik keelt õpetada ja majanduslikult iseseisvaks muuta, härra Maieril oli täiesti õigus, et põgenike konventsioon ütleb ka, et kui põgenemise põhjus on kadunud, siis öö, võib inimesi tagasi saata oma kodumaale, seetõttu ma küsin endalt, miks põgenike integreerimine nii vajalik on. ning Euroopa Liidu liikmesriikidel, liikmesriigid on nüüd ka teinud vahet integratsioonil ja põgenikel, aga minu arvates teeme me seda Euroopa Liidus siiski liiga vähe Äh, ning me ei võta arvesse inimeste soove. kuidas me saame integreerida inimest, kes seda ei taha? me peame arvesse võtma ka nende religiooni, päritolu, kultuuritausta. Äh, Poola on õigel teel, sest Ukraina kahtlemata kuulub äh, kristlikku maailma. ning lõpuks vaatame ka, mida äh, Euroopa riik, koloniaalriigid on viimase saja aasta jooksul teinud, aga see on tegelikult juba uus lugu. Sir Corte, you have the floor to react and then straight to Mr Harrison. Go ahead. nii, järgmine sõnavõtja, palun. suur tänu, äh, ütleb proua Corte. väga huvitav mõttevahetus ja tahaksin nüüd reageerida äh, mõnedele mõtetele üks asi, mis selgelt äh, esile tuli, oli see, et tehakse vahet pagulaste ja migrantide vahel. nii, rahvusvahelise õiguse järgi vähemalt äh, on tegemist erinevate liik-, äh, kohustustega, mis riikidele langevad, ühest küljest on humanitaarkohustused, abistada neid inimesi, kes ebakindluse, sõja ja konflikti tõttu on põgenenud oma koduriigist ja nii, nagu viimane kõneleja ütles, seda reguleerib äh, Genfi konventsioon ja ÜRO pagulaste ülemvolinik. nüüd lihtsalt migrantide olukord on hoopis teistsugune ja sellepärast on ÜRO-s soovitud ka sellist vahetegemist näha. ÜRO tegeleb kahe tema teemaga, ka pagulased ja rändajad nüüd ja e, tõesti e, nende inimeste olukord on erinev ja nende probleemid on erinevad. nagu ma ütlesin, migratsiooni tuleb vaadelda seoses tööturuvajadustega ja seda ka paljud teist mainisid. kas on vaja harmoneerida või mitte õigustikku Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, see oli üks küsimus, mis kõlama jäi ja siis minu argument oleks, et tähtis on, et rännet vaadeldaks seoses tööturu vajadustega ja sellega, mis tööturul puudu on jäänud. nüüd, kui me vaatame hiljutisi kogemusi ja mõtleme, mis võiks juhtuda tulevikus, siis vahetegemine migrantide ja pagulaste vahel võib eh, mõnel puhul ebaselgeks muutuda selle teemaga tegeleb ka ÜRO peasekretär eh, ja sellest ta rääkis ka oma viimases raportis, aga järjest rohkem on selliseid inimesi, kes peavad tõesti lahkuma oma koduriigist, sest nende elu on seal nii raske. ei pruugigi olla sõda või konflikti ja seda on väga laialdaselt arutatud vähemalt ÜRO kontekstis nimelt paljud põgenevad seoses kliimaprobleemidega, eriti Sahara tagusest Aafrikast. kuid eh, sõltute eh, põllu harimisest või maa harimisest ja see ja eh, te, teie põ-, maid on tabanud pidevad põuad, siis lihtsalt teie elu muutub väljakannatamatuks. tuleks lihtsalt arvestada ka sellega, et on selliseid äh, migrante, kes on sunnitud elukohta vahetama. nüüd, mida rääkis meie saksa kolleeg, ta rääkis vajadusest päritoluriike toetada ja tegeleda rände algpõhjustega. paljud inimesed, kes põgenevad oma koduriigist, nad otsivad paremaid võimalusi elus, neil ei ole võib-olla korralikult tööd olnud kodus, otsivad paremat tulevikku ja siis tuleb jällegi tegeleda rände algpõhjustega, nii et nad äh, saaksid äh, oma riigis elatist äh, teenida. meil on muidugi ILO projekte Araabia maades ja Aafrikas selleks, et korralikku töökeskkonda luua, aga keegi nimetas siin ka ajude väljavoolu ning see on tõesti kriitiline probleem kui kogu äh, haritud tööjõud lahkub riigist, siis kuidas te arendate oma riiki, see on eriti, äh, eriti terav probleem tervishoiusektoris, Aafrika riikides ei ole näiteks enam õdesid ja arste, sest nad on kõik Euroopasse läinud tööle. see on tõsine probleem, millega tuleb tegeleda muide, on olemas väga huvitavaid kogemusi selleks, et ajude väljavoolu ära pöörata nii, et ähm, spetsialiste jääks nii arenguriikidesse kui Euroopasse, aga tõesti, see on kriitilise tähtsusega äh, probleem ja mõjutab just arenguriike. kolmas punkt, mõned äh, sõnavõtjad rääkisid inimkaubandusest ja suur tänu teile selle eest, sest äh, tänase päeva äh, reaalsus ongi see, et ähm, et ei saa öelda, et sunnitööd Euroopas ei ole ja et ekspluateerimist Euroopas ei ole. ILO-l on mitmeid aruandeid selle kohta koostatud ja see puudutab erinevaid Euroopa Liidu liikmesriike. seega probleem on olemas, see tuleb lahendada. on olemas, et äh, teated selle kohta, et sisserändajat kasutatakse ära ja ekspluateeritakse, seega sellega tuleb tegeleda. kui te soovite, siis võib sellest pikemalt rääkida, aga tõesti, äh, me räägime sageli vajadusest kõiki võrdselt kohelda ja just töö, tööturul võrdselt kohelda, aga see ei ole alati lihtne ja reaalsuses see alati ei toimi. võib-olla on vaja rohkem tööinspektsioone korraldada ja teha nii, et selline äh, Ehm, mustalt töötamine mõnedes sektorites kaoks. Te siin ka rääkisite mõnedest konkreetsetest sektoritest. ja minu viimane märkus puudutab seda, millest rääkis Jean, mida me pakume inimestele, kes on andekad, kes tulevad Euroopasse. et laiemas perspektiivis võib öelda, et olenemata sellest, kas tegemist on kõrgelt haritud või vähese haridusega inimestega, kui te tahate, et need inimesed Euroopa majandusse panustaksid ja Euroopa Liit muutuks konkurentsivõimeliseks, siis tuleb nendesse inimestesse ka meil panustada. Nende haridusse, nende koolitusse, see on investeering. see ei ole mitte kulu, vaid see on investeering ja minu meelest ametivõimud peavad tegema nii, et need inimesed ka tegelikult saaksid konkurentsivõimelisse majandusse panustada muidugi see mõjutab eelarvet, ma ütlen ausalt välja, ega see ei tähenda, et kõik tuleb meile tasuta kätte, et võtame vastu või ei, või ei võta vastu, kui tulevad inimesed, siis tuleb neid ka koolitada, investeerida tuleb sellesse. Häälestan, minu arvates mõistetakse väga, väga üheülbaliselt perede taasühinemist ja seetõttu on vaja avalikkuses pidada debatti äh, migratsiooni ja perede taasühinemise üle ja mõelda selle, millised protsessid need inimesed peavad läbi tegema. räägitakse numbritest, arvandmetest ja arvatakse, et kõik need on ühesugused, ei perede taasühinemine on kõige parim võimalik kanal, mis meil üldse on selleks, et turvalist ja seadustatud rännet korraldada. paljud riigid on rääkinud uutest äh, skeemidest, äh, stipendiumidest ja igasugustest sponsorskeemidest. Äh, see on kõik alles algus, aga perede taasühinemine võimaldab abikaasadel ja lastel tulla ühineda oma abikaasaga, kes on teinud läbi äh, raske teekonna kuni Euroopani. see on täiesti sisse töötatud süsteem, see on äh, võimalus äh, kohtadel leida turvaline elupaik, panna lapsed kooli ja kõik ja kogu raskus on ainult selles, kui kaua läheb dokumentide vormistamisega Euroopa ümberpaigutamise süsteem ei ole tegelikult ainult ähm, sobiv. Ähm, arvamusuuring migrantide seas on näidanud, et pikaajaline äh, elukoht võimaldab ka äh, või mõjutab ka inimeste suhtumist oma asukohariiki. ma ei taha öelda, et perede taasühinemine on tõmbetegur aga eh, ta võib eh, eh, mõjuda kui tõukefaktor, kui inimeste ümberpaigutamise edasi-tagasi loksutamisega viivitatakse. nüüd vaadelge, milline on maailm tegelikult. keskmised konfliktid kestavad praegu kauem kui viisteist aastat see on reaalsus. Saksamaal on teisese kaitse saajad, kes äh, otsuse äh, on vaidlustanud, ikkagi lõpuks saanud pagulasstaatuse. E, seega soovitan kriitilise pilguga perede taasühinemispoliitika läbi vaadata ja me ju ei taha, et mõned inimesed lihtsalt ähm, peaksid Euroopa Liidust lahkuma ajutiselt ohtlikusse piirkonda lihtsalt, et oma pere näha. iga juhtum on mm, eriline, iga juhtumit tuleb eraldi käsitleda ja seetõttu tutu-, soovitan teil pereorganisatsioonidega, usuorganisatsioonidega ühendust võtta, nad teavad väga palju sellest, kuidas toetada eh, peresid ja kui raske on per-, nendel inimestel, kui perede taasühinemispoliitikat ei toetata. näiteks on võimalik OECD, ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametikuga, Euroopa Komisjoniga kõnelda ja laste integratsiooni küsimuses võib vastava Euroopa Liidu võrgustikuga ühendust võtta ega mingit seadusemuutust Euroopa Liidus ei ole vaja, aga olemasolevat õigustikku Euroopa Liidus tuleb paremini jõustada ning integratsiooni tuleks Euroopa Liidu institutsioonide poolt paremini toetada kohalikul tasandil. liikmesriikides tuleb siis ka paremini soodustada integratsiooni suur aitäh teile ja suur aitäh kõikidele liikmesriikide parlamentide esindajatele, kes sõna võtsid. ma lisan ka veel midagi, mida siin mainitud veel ei ole. Euroopa Komisjon on hindamis protsessiga algust teinud fitness checkiga ja see, mida te nüüd lõpus ütlesite, ongi sellega seotud, me tahaksime teada, kuidas see seadusandlus, mis on olnud paigas ja vastu võetud juba aastakümneid, eh, kuidas see on ellu rakendatud ja me avaldame komisjonile survet selleks, et rohkem järeldustest ja sellega seotud ettepanekutest teada saada. nüüd on küsimus, et kuidas tagada see, et kolmandate riikide kodanikud jõuavad äh, meie territooriumile, sellest me rääkisime, aga nüüd me liigume äh, edasi selle juurde, kuidas oleks võimalik äh, neid inimesi uutesse kogukondadesse kõige paremini integreerida. annan nüüd sõna Jean Lambertile, võrratule kolleegile, kes on tööhõivekomisjoni sinise kaardi direktiivi alase raporti raportöör mm, ta on äh, meie parlamendi pikaajaline saadik juba ja te kindlasti äh, audite meie kuulamise neljandat osa ka. aitäh ja kohtumiseni! okay, ladies and gentlemen, shall we make a lugupeetud daamid ja härrad, jätkakem tööga. mida hilisemaks aeg äh, muutub, seda vähem me tahame üle aja töötada, me ju saame aru, et inimesed äh, kiirustavad varsti juba lennukitele, rongidele. nii äh, minu kolleeg proua Metsalu juba ütles, et äh, mina olen Jean Lambert, ma olen juba päris mitu aastat Euroopa Parlamendis äh, töötanud. ja äh, ma ütlesin oma eelnevas sõnavõtus ka, et ma olen nii tööhõivekomisjoni kui ka kodanikuvabaduste komisjoni liige. ja ma arvan, et meid ootab väga põnev neljas kuulamise osa see käsitleb integreerimise võimalusi ja probleeme Ehm, keskpunktis on kolmandate riikide kodanike integreerimine, nende kolmandate riikide kodanike integreerimine, kes on eh, siin seaduslikult, sõltumata sellest, kas nad on Russia majandit-, majanduslikel põhjustel või nad on pagulased ja see teema on vägagi asjakohane, mm, äh, et seda arutada riiklike saadikutega, sellepärast et see teema puudutab väga paljusid äh, valitsustasandeid. Euroopa Liidul on pädevus toetada liikmesriigi poolseid tegevusi ning liikmesriikides äh, tuleb viia läbi praktilisi samme äh, sisserändajate integreerimisest, seda tehakse tavaliselt kohalikul tasandil äh, meie töö on struktureeritud äh, tavapärasel viisil, kõigepealt äh, me kuulame ära ettekanded, mis äh, põhinevad uuringutel, mille on läbi viinud Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet ja OECD ja neid esindavad, esitlevad meile härra Liebich ja Pavlov ning siis kuulame ära konkreetse näite pagulaste töölevõtmisest, sellest räägib meile härra Kimmel, kes on Saksa ettevõtja ja ta on ise ka sisserände taustaga, siis eh, pöörame tähelepanu liikmesriikidele ja Susanna Amendoriga koos eh, arutame seda teemat, tema on Portugali parlamendi esindaja ja siis saab sõna Dimitrios Kalogeropoulos, kes räägib eh, kohaliku mm, omavalitsuse perspektiivist ja esitab regioonide komiteed ja siis toimub arutelu. ja enne kui me arutame, siis alustame, siis äh, räägin ka, kuidas äh, arutelu ja arvamuste vahetus toimub, äh, sõna saavad vaheldumisi kaks riikliku tasandi saadikut ja üks Euroopa Parlamendi saadik, senikaua kuni kõnede nimekiri on ammendunud. iga saadik saab kaks minutit aega. Need riiklike parlamentide esindajad, kes soovivad sõna võtta, palun täitke vastav vorm see on äh, kollane selle osa jaoks või siis mm, ei siiski, see on sinine. Äh, täitke siis see ära ja edastage meile ja kõnede nimekiri koostatakse vastavalt sellele, mis järjekorras me saame need äh, taotlused kätte ning Euroopa Parlamendi saadikud saavad lihtsalt mulle käega märku anda. sõltuvalt ähm, sõnasoovijate arvust äh, otsustame, kuidas jagada kõneaega aga me püüame tagada selle, et kõik, kes soovivad, ka sõna saavad. vähemalt kaks minutit saate kõneaega ja Euroopa Parlamendis on see üsna haruldane äh, muidugi äh, esimeestel, esinaistel on olukord natuke teistsugune, nemad võivad rääkida nii palju, kui soovivad, nagu ka mina seda praegu teen, aga igal juhul nüüd kümneks minutiks annan sõna Toomas Liipigile, palun suur aitäh, lugupeetud äh, esinaine, suur aitäh libesekretäriaadile selle eest, et äh, nad meid siia kutsusid ja võimaldasid meil seda tööd äh, tutvustada. ma keskendun tööturu aspektidele integreerimise valdkonnas, sellepärast et integreerimine tööturule on väga oluline asi, mis tuleb õigesti ära teha selleks, et tagada pagulaste laiem vastuvõtt ühiskonda ja uuringud on seda ka näidanud, et kõik tahavad seda me viisime läbi küsitluse pagulaste hulgas, ähm, küsides, et mida äh, tähendab integratsioon nende jaoks ja nad ütlesid, et see tähendab äh, töökohta, et nad saaksid ise end ülal pidada. nüüd äh, mõningad leiud, mis kajastuvad liikmesriikides tehtud enne pagulaskriisi, vaatasime andmeid ja me oleme analüüsinud neid andmeid tööhõive peadirektoraadi kolleegidega ja siin te näete kahte asja. kõigepealt integratsioon on protsess, mis võtab aega jah, üldiselt eh, tulemus paraneb aja jooksul ja teiseks te näete siit, et see sõltub sellest, eh, millise kategooria eh, pagulaste all keegi on ja siin te olete kuulnud, et erinevad pagulaskategooriad on, pagulastel on töö mm, eesmärkidel siia tulevatest inimesest hoopis teistsugune olukord mm. umbes viisteist aastat läheb aega enne kui äh, pagulased on saanud sarnase tööhõive taseme kui kohalikud ja pereliikmete puhul on sama tendents nähtav, aga äh, neil on tegelikult näited paremad, me räägime siinkohal esmajoones just naistest kui vaadata riigiülestest erisustest tulemustes, äh, siis null on äh, põhimõtteliselt äh, madala haridustasemega kohalikke, kõik, mis on negatiivne, on sellest vähem, kõik, mis on positiivne, neil inimestel läheb rohkem, paremini. ja OECD riikides madala haridustasemega immigrantidel läheb sama hästi kui madala haridustasemega kohalikel. mis siis juhtub? Mm siin on riigid, kus on olukord väga kehv, aga mitte sellepärast ei ole seal olukord kehv, et seal on integratsioonipoliitika halb, vaid sellepärast, et inimesed, e, e, sinna on vastu võetud inimesi, kes on keerulisematest kategooriatest Mhm. koos komisjoni kolleegidega äh, ajakohastame me praegu äh, dokumenti, kuhu on koondatud äh, hästi põhjalikud andmed Euroopa Liidu ja OECD riikide sisserändajate kohta. me valmistame praegu ette ka aasta kaks tuhat kaheksateist dokumenti ja me jagame seda kindlasti ka teiega, kui see valmis saab. ühest küljest on meil siis väga palju pagulasi, kus riikides, kus nende olukord ei ole väga hea ja siis on riigid, kus Äh, on äh, olukord teistsugune, kui vaadata näiteks aega enne majandus- ja pagulaskriisi, äh, aga nendes riikides on madala haridustasemega sisserändajate olukord parem kui madala haridustasemega kohalike inimeste olukord. aga nüüd vaadates järgmist Ähm, graafikut, siis te näete, et tegelikult on äh, madala haridustasemega inimestel probleeme igal pool. Äh, neil on suuri probleeme tööturul. me eelnevalt äh, kuulsime sellest, et Äh, kui pagulased ringi liiguvad, siis äh, võidavad sellest kõik, aga tegelikult äh, on sagedasem olukord, kus kõik jäävad kaotajaks, sellepärast et migrandide potentsiaali ei kasutata piisavalt ära ja see on sagedasem olukord kui see, kus kõik võidavad kuidas oleks võimalik siis sisserändajaid paremini integreerida? oskuste perspektiiv on väga oluline, mida see tähendab, see tähendab seda, et kõigepealt tuleb kindlaks määrata see, mida inimestel pakkuda on, millised on nende pädevused ja siis äh, on äh, näha, et mõned inimesed peavad oma oskusi parandama, ilmselgelt keeleoskusi, äh, ja samas on vaja ka teisi oskusi parandada, eriti madala tasem, haridustasemega sisserändajate puhul. ja siis järgmine aspekt on nende oskuste aktiveerimine, tuleb tagada, et neid piisavalt tööturul kasutatakse, see hõlmab endas näiteks võrgustiku ehitamist, moodustamist, äh, tuleb edastada sisserändajatele teadmisi tööturu toimimise kohta ja tuleb ka tegeleda diskrimineerimise küsimusega. Äh, me oleme OECD-s äh, Saksamaa tööhõiveministeeriumiga ning Tööstuse Kaubanduskojaga viinud äh, kahe tuhande äh, Saksa tööandja hulgas läbi uuringu ja ma, me küsisime, millised on teie kogemused äh, pagulaste palkamisega, et kas te olete neid palganud ja millised on teie kogemused ja ootused olnud ja siin tõi näide teatud äh, probleeme, mis need tööandjad äh, on välja toonud. ilmselgelt on esimeseks probleemiks äh, keeleoskuse puudus, siis erinevad tööharjumused, siis ebapiisavad kutseoskused ning ebakindlus riigis viibimise pikkuse kohta ja eh, sageli öeldi, et see tegelikult on suureks takistuseks pagulaste töölevõtmisel. Eh, kuid väga huvitav eh, asjaolu on see, mis välja tuli, oli see et, et kaheksakümmend viis protsenti tööandjad ütlesid, et neil on väga vähe probleeme olnud varjupaigataotlejate või pagulastega ning üle kaheksakümne protsendi neist ütlesid, et nad on väga rahul sisserändajate poolt tehtu, tehtava tööga, kuna nad on väga motiveeritud. mida peaks peaks siis äh, paremini ära tegema, rohkem tuleks tegeleda kutseõppe äh, pakkumisega ja keeleõppega äh, ka, ka kõik riigid tegelevad keeleõppe pakkumisega pagulastele, aga tuleks keskenduda ka kutseoskuste parandamisele. sest et see on seotud toimimisega tööturul. Äh, õiguskindlus on samamoodi väga oluline, sellest räägiti ka eelnevalt, ning äh, siis veel äh, pidev õpe ning kontaktisikute võimalus, kui hilisemas elus tuleb tegeleda probleemidega no meil on tegelikult heade tavade nimekiri, kui me räägime äh, Eh, pagulaste integreerimisest eh, ja minu kolleeg mainis seda ka, et eelmisel aastal eh, me avaldasime dokumendi pereliikmete integreerimise kohta. seal on ka head tavad ja praktikad ära toodud, aga ma ei hakka üksikasjadesse laskuma, põhimõtteliselt Äh, tuleb kõigepealt äh, varases faasis juba oskused kindlaks määrata ja kui on teada, et teatud inimene äh, tõenäoliselt jääb sinna riiki, siis tuleb alustada integratsiooniprotsessiga kohe. me teame, et parim edu määraja pikaajalises perspektiivis on see, kui inimesed leiavad kiiresti töö ja saavad hakata oma oskusi edasi arendama. ideaalsel juhul juba siis, kui nad ootavad lõplikku otsust aga vähemalt siis, kui nad on juba üsna kindlad, et positiivne otsus tuleb edasi äh, küsimus, mis on seotud äh, diferentseerimisega oskuste ähm, hulga põhjal. Äh, üks lahendus kõigile siin integreerimise valdkonnas kindlasti ei sobi, me peame erisusi arvesse võtma ja praegusel hetkel, kui vaadata pagulasvoogusid Euroopas, siis on inimesi, kes ei ole päevagi koolis käinud, näiteks Afganistanist, Aafrika riikidest pärit inimestel on väga-väga madal haridustase, aga nad on väga nutikad samas. samas haridust neil ei ole, kuna nendes riikides on väga pikka aega olnud konflikte ja samas Süüriast ja mujalt riikidest tulevad kõrgelt haritud inimesed. ehk siis pagulasi on väga erinevaid ja seetõttu ei ole võimalik sama poliitikat kasutada sellise pagulase puhul, kes on käinud ülikoolis, kui sama, samas kui on pagulasi, kes ei ole päevagi koolipingis istunud. ja üks kõige äh, huvitavamat trend, mida me oleme näinud sellistes riikides nagu Rootsi, Saksamaa ja Austria, äh, kes on pagulaskriisist eriti mõjutatud olnud, äh, on see, et kodanikuühiskonna algatused on õide puhkenud. ja see on midagi, millest teised riigid saavad ka õppida ja millest saab edasi liikuda. näiteks enne pagulaskriisi Rootsis riik tegi praktiliselt kõike OECD-s, me oleme Rootsi integratsioonipoliitika analüüsi läbi viinud. Eh, toona eh, riik tegi kõik ise, aga praegu on need pagulasvood eh, nii suureks läinud, et see ei ole enam võimalik ja kodanikuühiskonda tuleb ka kaasata. ja just see eristabki Euroopa Liidu riike näiteks Kanadast, Austraaliast, Ameerika Ühendriikidest, kus kodanikuühiskond on juba olnud üsnagi aktiivne siin vallas mm, pagulaste integreerimisel ning lõpuks äh, me peame olema ka äh, ausad äh, endi suhtes. kui me vaatame madala haridustasemega pagulasi, siis nendega seoses on meil pikk tee ära käia, enne kui me neid integreerida suudame. meil peavad olema realistlikud ootused nende integreerimisele tööturule. me peame vaatama, millised on nende oskused. me oleme viinud läbi erinevaid uuringuid ka tööhõive peadirektoraadiga see, kui hästi on vanemad integreeritud, mõjutab suurel määral lapsi ja nende integreeritust. ja see, mis juhtub nende vanematega, mõjutab eh, otseselt eh, lapsi. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et integratsioon on eh, investeering. mõni kolleeg on siin sellest ka rääkinud. mida see tähendab, kui me ütleme, et integratsioon on investeering inimestesse? see tähendab, et me peame keskenduma kolmele asjale. varasele sekkumisele Mm, see on midagi, mida riigid sageli äh, ei tee, see tähendab ka seda, et me peame fookuse paika panema, me teame, et äh, kui me räägime lastest, siis äh, kõige tasuvam on see, kui lapsed kohe alguses kooli suunata ähm, ja me peame sellele teemale keskenduma ja siis on ka sellised poliitikad, kus kohest kasu ei näe. Äh, näiteks madalate oskustega pagulane, kes on naisterahvas. Äh, siit ei saa kiireid tulemusi võib-olla loota, kuid samas äh, sellise inimese integreerimine mõjutab otseselt tema järeltulijaid. meil ei ole integreerimisele mingit võlulahendust, kuid meil on vaja ähm, paremaid poliitikaid äh, ja pidada silmas seda, et me peame tegema kõik selleks, et inimesed äh, integreeritakse ja me samas peame ka ähm, mõtlema rahvusvahelise kaitse saajatele ja nendele inimestele, kes äh, võib-olla lõppude lõpuks äh, suunatakse tagasi oma kodumaale äh, Äh, kui te soovite, siis äh, mm, ma võin teile saata ka lisainformatsiooni, saatke mulle sellekohane email ja ma edastan materjalid teile. Äh, tegelikult kõigil on vaba juurdepääs meie tehtud tööle ja kui te soovite, võin ma seda teile ka edastada. suur aitäh! suur aitäh selle eest ja selle pakkumise eest, see on kindlasti kasulik materjal, mida inimesed võib-olla on juba näinud, võib-olla mitte. aga nüüd kolleeg Pavlov kes äh, räägiks meile natukene täpsemalt Euroopa Liidu põhiõiguste ameti tegevusest selles vallas. suur aitäh! suur aitäh, et te Põhiõiguste Ameti ka sellele väga olulisele kuulamisele kutsusite. meie tänane töö näitab, et tõesti on ülim aeg pööra, pöörata rohkem tähelepanu sisserändajatele integreerimisele, sest me peame kujundama ja ellu rakendama poliitikaid, austama põhiõigusi äh, ning austama Euroopa Liidu põhi, äh, põhi, põhilisi põhimõtteid, mis kahe tuhande neljandal aastal kokku lepiti poliitikad peavad olema pragmaatilised ja tulemused mõõdetavad ja me peame kasutama ära ähm, sisserändajate ja nende järeltulijate positiivset mm, panust meie ühiskonda. Äh, oluline on toetada integratsiooni Euroopa Liidu ühiskondadesse, hoidmaks ära ohtusid ja marginaliseerimist ning radikaliseerimist ja ma pakun siinkohal välja liikmesriikidele ähm, tegevusvaldkondi tööhõive, siin on juba erinevaid mõtteid kõlanud, äh, äh, pagulaste integreerimine tööturule on väga oluline aspekt, minu sõber Toomas just rääkis erinevatest aspektidest äh, ja andmetest sellega seoses, see on kõik väga oluline, see on poliitika kujundamise aluseks ja ilma selleta me ei tea, milline on tegelik olukord, me peame neid andmeid analüüsima väga hoolega kuid mm, avalikku sektorit äh, sageli äh, ei äh, käsitleta. Euroopa Liit peaks võtma äh, tarvitusele meetmeid, äh, mis äh, julgustaksid pagulastaustaga inimesi töötama avaliku sektori asutustes, tervishoiu valdkonnas ja mujal. ja mitte ainult seepärast, et suurendada mitmekesisust kogukondades, vaid sellepärast, et parandada ka sotsiaalset mm, suhtlust ja see oleks ka heaks eeskujuks teistele, näiteks kui pagulased töötavad õpetajatena ja nii edasi seda on juba aset leidnud ja Euroopa Liidu liikmesriikidest on edulugusid kuulda olnud. kui me räägime tööhõivest ja integreerimisest tööturule, siis meie amet on teinud tööd selles vallas, viinud läbi uuringuid tööjõu ärakasutamisest, kui me räägime sisserändajate ärakasutamisest, siis see on suur probleem ning sel aastal valmib meie hiljutine uuring. me peame eh, hariduse teemaga ka tegelema, me peame vaatama, mida eh, õpitakse koolis, eriti eh, nendes riikides, kus on vähe pagulasi praegusel hetkel. kas pagulasteema on näiteks ajalootundides käsitletud? kaasatud äh, Itaalia, Kreeka, äh, Bulgaaria äh, ja Ida-Euroopa riigid, need on riigid, kus on väga rikkalik ajalugu, millega saab paralleele tõmmata tuleb hoida ära de facto segregeerimist koolides, mis paraku praegu kahjuks aset leiab ja lisaks tuleb suutlikkust suurendada, me peame parandama õpetajate oskusi, et nad suudaksid paremini ähm, väga erinevaid klasse õpetada haridussüsteemidele keskendumine on midagi, äh, mis toob väga palju kasu kaasa. Äh, see on äh, hea võimalus probleemi lahendada, see ei ole probleem iseenesest. me peame ka kodakondsuse ja kodanikuks olemise ähm, teemal inimesi harima, me peame õpetama neile seda, mis on inimõiguste austamine, demokraatia, õigusriikluse põhimõtted, seda selleks, et oleks võimalik neid võimalusi ära kasutada, mis neil on, kui nad elavad külg külje kõrval teistsuguse taustaga inimestega. me peame kaasama sisserände taustaga pered kogukonnaellu, kooliellu ja me peame äh, Äh, tõstma esile head tavad, äh, mis äh, ja head kogemused, mis on saadud erinevates liikmesriikides. meil on vaja keskenduda kaasavale haridusele ja meil on sellealaseid dokumente ka, nädal tagasi komisjon tuli välja ka dokumendiga. nüüd kolmandaks on elamuküsimus, me peame hoidma ära sotsiaalse segregatsiooni, see on kriitilise tähtsusega küsimus paljudes meie linnades. me peame eemaldama tõkked kogukondadest ja me peame kasutama sotsiaalse suhtluse võimalusi, seda on võimalik teha näiteks sotsiaalkorterite ähm, kaudu. Mm, ja seda on juba mõningates linnades juba tehtud, näiteks Viinis äh, see probleem võib aast-, lähiaastatel tõsisemaks osutuda sest äh, kahe tuhande viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal aastal tuli väga palju äh, pagulasi korraga ja selle olukorraga on raske olnud toime tulla. Äh, neljas punkt, koos eksisteerimine. eelmise aasta detsembris ehk siis kuu aega tagasi avaldasime me ähm, põhjaliku uuringu, mis käsitleb just sisserändajad Euroopa Liidus ja tulemused on sellised, et Äh, väga paljud pagulased umbes, umbes kaheksakümmend protsenti tunnevad, äh, et nad kuuluvad siia, neil on teatud side juba tekkinud nende riikidega, kus nad elavad äh, ja mm, see on eriti nähtav just moslemitest sisserändajate puhul septembris avaldasime selleteemalise teadusuuringu. erinevalt praegustele stereotüüpidele meie uurimus näitab, et siserändajad ja järeltulijad jagavad meie ühiseid väärtusi, austuse erinevate äh, etniliste taustade vastu, usutaustade vastu, austus äh, mitmekesisuse vastu ja uuringud näitasid ka, et äh, Äh, kogemused vägivallaga ja tagakiusamisega äh, vähendasid usaldust äh, avalike institutsioonide vastu ja me leidsime ka, et migrantide teine põlvkond on kogenud rohkem äh, Mm, diskrimineerimist ja vihast ajendatud vägivalda. ja me peame parandama olemasoleva seadusandluse ellurakendamist, meetmete ellurakendamist selleks, et äh, viha ja sallimatuse vastu astuda. me peame parandama teineteise mõistmist äh, ja äh, looma usaldust immigrantide ja vastuvõtvate kogukondade vahel. liikmesriigid peavad selleks süstemaatilisemalt tegelema mm, poliitikatega, mis on suunatud just sisserändajatele ja nende lastele. me peame kasutama ära nende potentsiaali eh, oma eh, kogukondade ja majanduse hüvanguks. me peame ka migrante kaasama kodanikuühiskonda, näiteks me peame kaasama neid ametiühingutesse, eh, kooliellu, spordi- ja kultuuriellu, avalikku konsulteerimisprotsessi ja poliitilisse ellu ka nagu siin juba öeldi, siis integratsiooni äh, ja rändepoliitikas üks lahendus ei sobi kõigile, äh, kuid äh, võib-olla oleks võimalik vaadata, mida teised teevad ja õppida sellest, mida on hästi tehtud teistes liikmesriikides ja äh, ränd, rännet tuleks ära kasutada, seda peaks nägema võimalusena, mitte probleemina ja meie uuringud näitavad, et äh, sisserändajad, kes on elanud juba aastaid siin, on tõesti integreerunud või tahavad seda teha. aitäh! Thank you very much indeed for that sort of whirlwind tour. aitäh selle öö, äh, kiire ülevaate eest nendesse nelja võtmevaldkonda tutvustas seda õigustikku, mis meil paigas on ning kui oluline see on sellise keskkonna loomiseks, mis toetaks kõiki. järgmisena härra Kimmil. juba siin räägiti koostööst Saksamaa tööandjatega ning nüüd meil ongi Saksamaa tööandja siin ja tema räägib oma kogemustest, palun. sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. austatud esinaine, daamid ja härrad. paljud inimesed on viimase saja aasta jooksul äh, rohkem kui kunagi varem erinevatel põhjustel kodumaalt välja rännanud. mina lahkusin äh, Äh, Kirde-Türgi äh, külast oma kodust äh, Istanbuli tuhande üheksasaja seitsmekümne üheksandal aastal. Pärast seda lahkusin ma Saksamaale, kus integratsioon kultuursete ja keeleliste tõrgete pärast oli veel keerulisem. mina pidin integreeruma kaks korda, ma tean, mida see tähendab. seetõttu otsustasin ma toetada väljarännud inimesi, olgu nad tulnud äh, poliitilistel või majanduslikel põhjustel. Äh, üheksakümne kolmandal aastal lõin ma Unipaki oma äh, ettevõtte pakendamise valdkonnas, mis on tüüpiline keskmise suurusega pereettevõte. üksteist aastat. hiljem lõime me ühenduse, mis peaks võtma üle ka sotsiaalse vastutuse. pärast seda, kui me välja selgitasime, et selliseid ühendusi on Saksamaal veel rohkem, millel on samad eesmärgid, lõime me PUV Saksamaa, üle saksamaalise ühenduse. PUV ühendab, aitab luua meie ühiskonda tugevamaks ja innovatiivsemaks ning seeläbi öö, öö, toetab innovatsiooni ning öö, kasutab ära, kasutab ära ka uute turgude avanemist läbi rände. üks eesmärke PUV jaoks on toetada sisserändajaid, toetada väikeettevõtete projekte, e-kaubandusprogramme ja nii edasi. Euroopa mõttekoda Unity pärineb ka sellistest ühendustest Re. ning selle eesmärk on regioonides, riikides ja Euroopa Liidus toetada ettevõtteid nõu ja jõuga ning seeläbi toetada tervet ühiskonda. meie öö, toetame majandusprojekte ning äh, äh, toetame ka mitmekesisust ühiskonnas eraldi väärtusena. ning soovime tugevdada terve Euroopa Liidu majanduslikku jätkusuutlikkust. ettevõtlus on kõige parem integratsioonivorm meie arvates. läbi ettevõtluse saavad sisserändajad osaleda täisväärtuslikus elus, see loob äh, lisandväärtust ja töökohti. tänapäevased sisserändajad on õnnelikud, minu ajal selliseid eeskujusid ei olnud. meedia ja poliitikute käitumine äh, põgenike teemal on väga oluline, sest me peame äh, üksteist tundma õppima ning üheskoos äh, hoolitsema oma tulevik, laste tuleviku eest. inimesed aitavad ennast ise, kui neid on kõigepealt aidatud on teada, et meie, me, meilt nõutakse rohkem kui teistelt eurooplastelt, sest meie uute eurooplastena mõistame öö, äh, nende inimeste öö, äh, olukorda. nii regioonides, riikides kui Euroopa Liidu tasandil on üks olulisi probleeme just põgenikud ning sisserändajad. kaks aastat tagasi öö, võtsin ma tööle kaks Afganistani töölubadega põgenikku. sellest öö, sain ma palju rohkem teada, kuidas koheldakse põgenikke riigiametite poolt ning kuida-, milline on nende olukord. esimene asi, mida me tegime, on, et üks kolleeg tootmisosakonnast, kellel on Türgi juured, vastutas mõlema kolleegi eest kõikides küsimustes nende, nad ei rääkinud pastu keelt, aga nad said omavahel suhelda. tema vastutus ei olnud ainult töökohal, vaid ka eraelus ning iga elu, igapäevastes küsimustes, näiteks millisest kooli peaks mu laps minema või kuidas minu naine saab paremini saksa keelt õppida, kuidas ma jõuan punktist A punkti B ettevõtted, mis teg-, tegelevad põgenike äh, integratsiooniga, kes on eraldanud ka personali, aega ja muid ressursse selle jaoks, äh, vajavad mei-, minu arvates toetust. Need inimesed on äh, põgenenud sõja eest ja ohtude eest ning meil, neil on õigus oma elu uuesti üles ehitada, neil on vaja inimlikku lähedust, hoolitsust ning mitte seda, et hakatakse keelt õpetama, keeleõpe on küll tähtis, see on väga tähtis aga, aga ma soovin siin selgelt välja öelda, et keele õppimine ei peaks olema tähtsam kui inimlikkus. sageli tehakse viga, et kommunikatsioon migrantidega äh, lükatakse kõrvad, kõrval ning oodatakse, kuni migrandi keeleoskus on piisav. ma arvan, et Unity edukus sisserändajatega tegutsemisel tuleneb sellest, et me kuulame inimesi ning üritame neid mõista, isegi kui me nende keelt ei räägi. Mevlana äh, Anatoolia äh, õpetaja ütleb, et, et mitte need, kes sama keelt räägivad al, alati üksteist ei mõista, aga need, kes samu väärtusi jagavad, mõistavad küll. me küsisime mõningatest sisserändajatest, äh, rändajatelt, mida nad poliitikutele Brüsselis ütleksid. Nad ütlesid järgmist, esiteks, inimlikkus ja tänulikkus. ja see tuleb südamest. kõik see, mis meil kodus puudu jäi, oleme me saanud nüüd naabritelt, kolleegidelt, teistelt inimestelt aga eriti tuleb mainida meie lapsi, kes uuesti naeravad ning on õppinud elama ja armastama, selle eest oleme me tänulikud. teiseks, kultuurse, kultuuriteadmised. see, et meie kultuuritaustaga äh, inimesed elavad ka siin, äh, on integra-, tähendab, et integratsioon on lihtsam. kolmandaks, keelebarjäär meile pakutakse palju võimalusi teoreetiliselt äh, keelt õppida, puudu on aga praktikast. neljandaks, põgenike varjupaigad. ning see küsimus on minu jaoks eriti tähtis. varjupaigad on tavaliselt head, aga inimesed ei tea, mida oma vaba ajaga ette võtta, kulub kuid või aastaid Äh, ennem kui see olukord paraneb ning see äh, kasutu olek äh, on häiriv. me soovime olla kasulikud, kuni meie staatus selgineb. kokkuvõtteks sooviksin ma teha teile järgmised ettepanekud. esiteks, ettevõtted, mis soovivad võtta tööle migrante, ja pakkuda nendele praktikandikohti, neid tuleks toetada. see toetus võib võtta näiteks personalitoetuse või maksutoetuse või mingisuguse muu toetuse kuju. teiseks, koostöö ettevõtete ning kommertskodade ja teiste vahel peab, seda tuleb toetada rohkem. kolmandaks, vabaühendused saavad siin valdkonnas mängida, olla nagu sillaks migrantide ja ettevõtete vahel. üks Unity ülesandeid on katalogiseerida sellised vabaühendused üle Euroopa, levitada nende kohta teadmisi ning pikemas perspektiivis luua sildasid ma tahaksin kuulata, tänada kõiki kuulajaid ning kui teil on küsimusi, siis võin neile ka vastata, aitäh. Okay, well thank you very much in, indeed for that and for the messages that you brought. aitäh nende sõnumite eest ning äh, soovituste eest. meie jaoks siin Euroopa Parlamendis on nad kindlasti tähtsad, äh, eks liikmesriikide parlamendisaadikud otsustavad ise, tõsi ta on, et juunid Lätil on olnud kontakte paljude meiega, paljudega meist siin Euroopa Parlamendis. me soovisime loomulikult kaasata ka ühe Euroopa liikmesriigi poliitilise kogemuse, see pärineb nüüd Portugalist Sus,, Susanna Amador. mu prillid peavad küll tugevamad olema, et teid näha jah, teil on kümme minutit, tere. mina räägin portugali keeles, oma emakeeles. kurat. et ma tahaksin kõigepealt tänada teid selle algatuse eest, et korraldada selline kohtumine teemal, mis on kõikide liikmesriikide jaoks tähtis. ma tahaksin tänada esinaist ning kõiki eelkõnelejaid ning Osman Kimilli, kes on väga inspireeriv eeskuju meie kõigi jaoks, kes me soovime aidata äh, põgenikel integreeruda. ajal, äh, enneolematulu ajal on meil vaja üheskoos tegutseda, et leida jätkusuutlikud lahendused põgenike probleemile. meil on vaja euroopalikku ja rahvusvahelist tegutsemist, palju on ära tehtud, aga tegemata on veel nii mõndagi. meil on vaja tõhusamalt kaitsta neid, kes põgenevad konflikti eest, tagakiusamise eest, ksenofoobsete ja fundamentalistlike liikumiste eest senikaua, kuni kestavad inimõiguste rikkumised, on olemas ka massilised rändevood, kuna inimesi kiusatakse isiklikult ka taga. kui põgenikud on turvalistes riikides, eriti Euroopas, vastu võetud, peame me tagama, et nad ka integreeritakse. see on selle paneeli arutelu teema. detsembris eelmisel aastal sõlmis Euroopa Komisjon partnerlusleppe, mis läbi põgenikel Euroopa Liidus avanevad uued võimalused tegutseda Euroopa tööturul. ma peaksin rääkima Portugali kogemustest nüüd põgenike integreerimisel. praegune valitsus, sotsialistlik valitsus, mida toetavad vasakpoolsed parteid, võttis vastu soli-, aktiivse solidaarsuspoliitika et paigutada ümber Euroopa Liidu poolt üm, öö, öö, kokku lepitud põgenikud. Eduard Kapite, meie siseminister, koordineerib kogu seda programmi me üritame läheneda institutsionaalselt põgenike integreerimisele. me soovime toetada põgenikega neid, kellel on vaja rahvusvahelist kaitset. soovime tõsta avalikkuse teadlikkust äh, põgenike probleemidest ka näiteks koolis, laste hulgas, on läbi viidud kampaaniaid teadlikkuse tõstmiseks kuidas paremini integreerida riik, teistest riikidest pärit inimesi. oleme üritanud kaasata tervet ühiskonda, kohalikke omavalitsusi, kes on teinud ka ettepanekuid võõrustada sisserändajaid. on, on ka öö, e-õpe väga oluline, portugali keele õppimine on väga tähtis. me oleme üritanud koostööd teha ka kohalike omavalitsustega integra-, integratsiooniprogrammides. pooleteist aasta kuni kahe aasta jooksul pärast äh, saabumist üritame hankida neile töö kohalikud omavalitsused vastutavad esialgse majutuse eest ning assotsiatsioonid asut-, annavad äh, tugiteenuseid, äh, võtavad inimesed äh, peale lennujaamadest, viivad nad oma kod-, majutusasutustesse. piiri- ja rändeamet, Piirivalve rändeamet ning ministeeriumid kontrollivad, korraldavad majutusteenuse pakkumist, uurivad, mida erinevate integratsiooniorganisatsioonide poolt ette võetud on. meil on erinevad äh, pereintegratsiooniprojektid, pakutakse äh, vastuvõtu ja transpordi ning majutusteenust tuleb tagada, et põgenikel on korralik äh, majutus, et äh, täidetud kõik nende igapäevased vajadused, antakse psühholoogilist abi, haridust, uuritakse nende äh, oskusi, tutvustatakse Portugali kultuuri, töötatakse nende kutsehariduse ning tööhõive kallal, antakse õiguslikku sotsiaal- ja sotsiaalset toetust ning toet-, selleks, et tagada, et inimesed tõesti saaksid iseseisvaks, äh, on meil äh, ka teenused, mida juhib äh, põgenike kõrge volinik, mida saab pakkuda kaheteist kuu jooksul pärast saabumist, ka riiklikud rände ränd-, sisserändajate integratsioonikeskused annavad omapoolset toetust, on er-, ka neil eraldi sotsiaalse toetuse keskused tööle pandud. Euroopa Liidule antud öö, lubaduste läbi võttis Portugal endale kohustuse vastu võtta öö, põgenikud ning öö, Portugali ühiskond üleüldiselt toetab seda. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta küsitlus näitas, et Portugal oli suutnud vastu võtta ja integreerida tuhat viissada põgenikku, üheksakümmend kaheksa kohalikku omavalitsust osalesid selles protsessis ning põgenikke oli kümnest erinevast äh, rahvusest, äh, süürlased, iraaklased ja eritrealased olid enamuses. kohalikud omavalitsused mängisid selles protsessis kriitilist rolli ning meil on häid näiteid Lissabonist, Sintrast, Gimarashist ja Patajast muuhulgas varjupaigataotluste hulk suurenes märkimisväärselt Portugalis eelmisel aastal. Portugalis mõistis ka parlament seda, et me peame leidma poliitilised ja sotsiaalsed meetmed, kuidas reageerida, me ei tohi sulgeda piire, jätkama Schengeniga ning toetama inimeste vaba liikumist Schengeni riigi kodanike vahel. see tähendab seda, et me peaksime kaitsma Schengeni välispiire ning paika panema tõhusad mehhanismid toetamaks solidaarselt hädas olevaid liikmesriike nagu Kreeka. Portugali parlament ja selle kõik parteid on ühehäälselt äh, näidanud, et äh, inimõigused ning põgenike aitamine on tõesti ühendav lüli kõikide poliitikute ja inimeste jaoks oluline on tagada, et äh, integratsiooniga äh, mõõdetakse ning kontrollitakse järjekindlalt. iga kahe tuu ta-, kuu tagant kontrollitakse tervishoiu, keeleõppe, äh, koolitusprogrammide, tööhõive olukorda. see on meie arvates ka tähtis faktor tervishoidus äh, sajaprotsendiliselt on põgenikud kaetud, terve eh, portugali keel üheksakümmend kaheksa protsenti on eh, kaetud, kõik lapsed saavad minna portugali keel, eh, kooli. ainult väike protsent lapsi on lasteaiaealised ainult väike protsent lastest käib lasteaias, sest nelja-viieaastased tavaliselt jäävad koju. suur protsent aktiivses eas kodanikke on ka juba kaasatud äh, koolitusse või tööhõivesse. mis puudutab integratsiooni algatusi, siis keskendume teadlikkuse tõstmisele, äh, vastuvõtvate ametnike koolitusele, üritame parandada põgenike professionaalseid oskusi ning uurida, millised oleks tööhõive võimalused Portugali ettevõtetes ja institutsioonides. asjad on läinud üldiselt hästi, integratsioon ei ole küll täiuslik, aga meil läheb üsna hästi ning Portugal on uhke, et me oleme nüüd äh, ajaloos õigete poolel Antonio Guterres ütles ka, et kui te võtate vastu põgenikke, siis te ko-, äh, tugevdate veelgi oma inimlikkust, aitäh! suur aitäh teile, see oli väga põhjalik ülevaade sellest, äh, mida tehakse Portugalis ja kindlasti on äh, inimesi, kes soovivad teile ka hiljem äh, küsimusi esitada, väga kasulik oli kuulda seda, mis toimub liikmesriigi tasandil ja rohujuure tasandil. ja nüüd ähm, anname sõna oma äh, viimasele külalisele, nii-öelda plaanilistele sõnavõtjatele. Äh, kõigepealt härra siis Kaloge Ropoulus regioonide komiteest. suur tänu ma alustaksin sealt, äh, kus Portugali kolleeg lõpetas. Äh, Portugali peaminister Ragosta algatas hästi struktureeritud programmi, millesse kaasati ka kohalikud ja regioonide omavalitsused, äh, vasakpoolsed, parempoolsed, liberaalid, kõik kaasatakse, vahet ei tehta ja tegelikult eh, see ei tähenda seda, et eh, pagulased tagasi saadetakse või lükatakse, ei. Ehm, hea oli kuulda, et eh, et antakse võimalus õppida Portugal, portugali keelt ka nii-öelda kaugõppes, et oldaks valmis siis tööturule integreeruma ja lapsed saavad ka eh, oma uuel kodumaal tänu sellele keeleõppele mm, suhelda. meie naaber Türgi eh, kolleeg Osman Kimili on eh, saavutanud edu Saksamaal. täpselt nii nagu Kreeka immigrandid, kes on lahkunud Kreekast, läinud Austraaliasse, ka Saksamaale, mm, USA-s ja Austraalias äh, Austraaliasse on mindud just sellepärast, et paremat palka teenida, sama puudutab ka kreeklasi, kes on läinud Euroopast põhja poole. ja meil on Euroopa Liit, kus on neli põhivabadust, kapitali, teenuste, inimeste vaba liikumine ja väga oluline on see, millise vabaduse on andnud meile Lissaboni leping. aga sellega kaasneb ka kohalike omavalitsuste vastutus integreerida immigrante, aga kui äh, muidugi tuleb ka küsida, äh, mida teha inimkaubandusega, kui kaugele see võib minna, midagi tuleb ette võtta regioonide komitee eh, eh, sooviks küll midagi ära teha, aga kuidas meie regioonide komiteega saaks, saaksime kaasa aidata eh, ühtsele Euroopale? Euroopa Parlament peab välja töötama kindlad protseduurireeglid, mida järgitakse, noh näete, kui igaüks tuleb ja ja räägib üksteistpuha millest, siis äh, see ka ei kõlba. räägime näiteks ukrainlastest, kes praegu äh, Poolasse on läinud tööle. ja äh, poolakad, sadu, sadu tuhandeid poolakaid on, on Euroopa Liidu liikmesriikidesse, ka Kreekasse läinud, muide nad ei ole moslemid, nad on kristlased Äh, ja ka kreeklasi Venemaalt on tulnud Kreekasse. aga maailmas on ikka nii palju konflikte ja sõdu ja äh, kujutage ette, kuidas president Trump kirjeldas Aafrika riike on nüüd valitsusi, kes, kes seda ka ära kasutavad, äh, tuleb teha nii, nagu härra Kimmel rääkis. ettevõtjad äh, peavad vastu võtma immigrante, andma neile tööd, äh, aga mida siis valitsused teevad? ka ei saa ju niimoodi, et, äh, et räägime, et illegaalid ja ja, ja pagulased, aga äh, üks asi on ähm, et äh, mida siin tehnilisel tasandil rääkida, ma ei tea, mina olen käinud Saksamaal. kujutage ette, läksin Saksamaale, minul kontrolliti passi. see Schengeni Euroopa, mille nimel me kõik hääletasime, ma räägin siin Saksamaast, aga teisi Euroopa Liidu liikmesriike on ka sellised, et niisugused populistlikud öö, äh, riigid. kuidas, kuidas see siis on juhtunud nii, et populistid kasutavad olukorda ära, mängivad inimeste hirmudel, vaesed inimesed, vaesed inimesed, kõik, eh, keda need eh, Vahemere pagulased ohustavad. ma ei tea, kui ka eh, tulevad inimesed, kes oskavad midagi teha, siis tuleb neid ka eh, väärtustada kohalikul tasandil, anda neile tööd ja eh, peale seda siis eh, muidugi tuleb mõelda ka sellele, mm, kuidas tervishoiukulusid kanda. mina saan rääkida ainult, ainult linnapeade tasandil, ma tean mina tegin selle teema kohta raporti, sellele tehti ainult äh, neli, äh, neli muudatusettepanekut. ja kõige, äh, kõige suuremad, mina tean, kõige suuremat koormust kannavad just linnapead, linnapead, aga ka nemad on inimesed jah, keele küsimus, kultuur, religioon. ja äh, nagu meie Portugali kolleeg juba ka sellest rääkis, siis mina aastal kaks tuhat seitse töötasin äh, äh, linnapeana ja me panime töösse keskuse selleks, et kreeka keelt õpetada, inimesi integreerida, me tõesti tegelesime integreerimise küsimusega mm. -hmm ja tänane president oli toona välisminister ning esimene keskus, äh, äh, mis täna ka on, äh, rajati Lesbosele ja mm, tol ajal käis seal kakssada inimest, nüüd on neil juba kümneid tuhandeid. viimase aasta jooksul on ka olukord muutunud ja nüüd me oleme kuulnud, et on olnud arenguid ja äh, piirkonnad ja, ja kohalik tasand äh, peavad ka abistama äh, aga kui riiklik valitsus tahab raha ära võtta, teeb ise nii, nagu heaks arvab, siis see, see toob endaga kaasa probleeme. muide, räägiksin ka vabaühendustest, aga tuleb kontrollida, kust nad raha saavad, kes neid kontrollib, keegi ei, keegi ei kontrolli. kas vabaühendused ja linnapead suhtlevad? ei suhtle kas kõneldakse eh, ka Euroopa Liidu institutsioonidega, ei suhelda, millised parameetrid me oleme paika pannud. aga samas meie peame ju eh, parimal võimalikul moel käituma. et mina respekteerin täiesti Poola saadikuid. vaadake, mis on Poolas toimunud, vaadake, mis juhtub kõrval Ukrainas tuleb mõelda selle peale. aga äh, äh, neid küsimusi peab äh, kuidagi reguleerima. et meie oleme kodanikud, meie seadusi ei tee, aga meil on omad, omad nõudmised ja Euroopa Liidu igasuguseid reegleid tuleb täida, samas tuleb respekteerida liikmesriikide konstitutsioonilisi õigusi ja mitte nii, et et kui meile ei sobi, et siis, siis ei tee. ei, kui me peame silmitsi seisma valu ja, ja surmaga, siis, siis, siis ei tohi enam vahet teha parempoolsetel ja vasakpoolsetel. tuleb mõelda inimesele kui sellisele. no ma ei taha teid ka siin tüüdata. tõesti, meil on siin vaja veel palju teha. mina küll ei ole mitte kunagi soovinud äh, rahvasaadikuks saada, ma olin samas linnapea ja, ja regioon. jah, muidugi see on selline teema, mis kütab kirgi üles sellega. ja nüüd oleme jõudnud äh, neljanda punktini. Äh, meil on võimalus saalist äh, sõna võtta ja meil enam väga palju aega ei ole, seega äh, palun teid, tehke äh, konkreetselt ja lühidalt ning anname veel ühele kreeklasele sõna. Äh, unustage see kodumaja, kod-, kod-, Paraski Paulus. suur tänu, kallid kolleegid. ühendatud Euroopa iselt ja tekitab ka äh, tasakaalutust, geostrateegilisi pingeid. piiri on rikkuda lihtsam kui maapiiri. seega meie peame nüüd isi-, inimesi merel pea-, päästma, integreerima tööturule ja tööd peaks andma seaduslikult see on suur probleem Kreeka jaoks pakkuda, äh, me peame tegema koostööd Euroopa Liidu volinikega, kes vastutavad ähm, rände eest ja tööhõive eest, selleks, et meid aidataks. üksteise mõistmine äh, on tähtis ka liikmesriikide vahel. saatuse tahtel on minu riik Ähm, oleks vaja restruktureerida rände, rändepoliitikat, see on meie arvates ainus võimalik, äh, ainus võimalus äh, meid aidata, tänan. suur tänu selle eest ja ma vabandan, et ma siin äh, vale nime välja kuulutasin, kui te sõna saite. annan nüüd hoopis teisest Euroopa piir, piirkonnast külalisele sõna norralane proua Johnson. suur tänu, Norra on assotsieerunud riike ja Schengeni liige ka ja loomulikult me jälgime Euroopa Liidu diskussioone väga tähelepanelikult. oleme peaaegu kolmkümmend tuhat, eh, mille alusel võetakse Euroopa Liidu liikmesriikidest pagulasi vastu aga ma tahaksin teha märkuse integratsiooni kohta. lõimimine on väga keeruline ja pikk protsess. see nõuab ju mõlematelt osapooltelt äh, ääres äh, äh, integreerumisele mm, esimese põlvkonna immigrante on meil palju rohkem äh, kui teistes liik-, liikmesriikides ja äh, need, kes on integratsiooniprogrammid läbi teinud, on nüüd suure tõenäosusega leiavad ka töö. meie vastavad ametnikud või ametid on äh, sedastanud, et immigratsioon ja tööhõive on meie valitsuse suurimaid prioriteete ja vastavad tegelikult integratsioon peab toi-, toimima sihipäraselt, palju rohkem peab olema koolitusprogramme ja väga tähtis on ka rolli äh, või, või noh, eeskuju äh, just naistele, eeskuju andmine äh, ja sotsiaalkindlustusprogrammid peavad olema palju tihedamalt seotud võimega töötada. meie valitsus äh, on selgelt välja öelnud, et kui immigrandid ei tööta, ei ole heaoluriik jätkusuutlik. tänan. ega mõtteid, mida te saate äh, kaasa võtta oma parlamendi debatti? Äh, me oleme kõik huvitatud sellest, et tänane mõttevahetus aitaks kaasa meie edasisele tööle, et me saaks midagi paremaks muuta. ja nüüd Euroopa Parlamendi kolleegi. suur tänu, ma võin ainult Susanna Amadori, Portugali kolleegi, jälgib olukorda pidevalt, pidevalt hoiab silma peal pagulaste olukorral nendega tehtav töö on väga, väga tähtis ja äh, ja kui inimeste oskused on tegelikult eluliselt tähtsad selleks, et nad saaksid tööturule ja ei lang-, ei, ei, ei heitu. Portugalist on tekitanud viivitusi süsteemist. Äh, äh, niisugused immigrandid võivad sattuda inimkaubitsejate küüsi. mõttes piirkondades on äh, loomulik äh, massimigratsioon mm, ja samas äh, seda tuleb vastutustundlikult reguleerida oluline on Äh, Helga Stevensit Helga Stevensit praegusel hetkel siin ei ole ja võib-olla äh, saaksime nüüd äh, kasutada ära selle võimaluse ja anda sõna vastusteks. Äh, härra Liibich, palun. suur aitäh suur aitäh äh, selle väga huvitava arutelu eest. mõned äh, aspektid tõstaksin siin nüüd esile. ma arvan, et on väga oluline äh, ja siin on seda mainitud ka erinevate nurkade alt, oluline on vajadus eristada erinevate kategooriate vahel ja ma usun, et kõik on nõus selle aspekti olulisuses. üks suur viga, mida pagulaskriisi ajal tehti, on see, et kõiki, kes kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist siia tulid, kutsuti pagulasteks ja me teame, et paljudel ei ole ähm, rahvusvahelise kaitse õigust ja inimesed tulid siia ka muudel põhjustel ja me peame sõnakasutusega väga ettevaatlikud olema. selles kontekstis on ähm, esile toodud ka Kanada ja Austraalia näiteid ähm, ja mina olen OECD-st ja ma võin sellel teemal natuke rääkida, me oleme ka nende riikide äh, tegevust uurinud äh, ja nemad äh, juhivad väga jõuliselt tööjõurände valdkonda Mm. Nad lubavad äh, perel kaasa tulla, see on osa nende paketist, mida nad nii-öelda müüvad äh, potentsiaalsetele töötajatele, see on osa nende tervituskultuurist ja mm, Neil on ka väga tugevad ümberasutusprogrammid, äh, mida nad teevad vastukäiguna majandusmigratsioonile. Nad teavad, et nad valivad kõige targemad inimesed, aga nad vastukaaluks on välja töötanud ka väga tugevad ümberasustamisprogrammid hinnangute küsimus, hindamise küsimus tõusetusin ka OECD esindajana, meeldib see teema mulle väga me teeme äh, seda väga sageli, me kutsume liikmesriike üles toetama seda tegevust, sest et äh, kui investeerida väga palju raha näiteks keeleõppesse, siis tuleb hinnata ka seda, kas see kõik on tõhus või mitte. ja äh, ma tahan jagada teiega ühte järeldust kõige tasuvam on siis, kui jõutakse tasemeni B1 Euroopa raamistikus ja, ja pärast seda lisandväärtus on piiratum. ja viimase asjana tahaksin öelda järgmist ja tahaksin olla lootusrikas, me oleme rääkinud erisustest eh, ja meie töö indikaatorite küsimustes eh, on keskendunud erisustele eh, kohalike inimeste ja sisserändajate vahel, aga kui vaadata neid erisusi, siis üks asi, mis on šokeeriv, on see, et tegelikult erisusi on rohkem mm, kohalike vahel, eriti liikmesriikides, kui kohalike ja immigrantide vahel ja me oleme rääkinud väga palju äh, integreerimisest tööturule, aga mitte nii palju teistest integratsioonivormidest ja ma usun, et kõik on nõus ka sellega, et äh, me äh, eeldame, et sisserändajad järgne, järgivad reegleid sihtriikides ja tegelikult In Deutschland ähm... Saksamaal on miinimumpalk kõigile sisserändajatele, pagulastele, aga ka kohalikele. see tähendab seda, et paika on pandud tunnipalk eh, ja see kehtib kõigile. ja neid reegleid ei ole võimalik lihtsalt kõrvale heita. see tähendab seda, et eh, mina eh, võtsin loomulikult siin eh, sõna eh, selliselt, et ma rääkisin, et me püüame neid inimesi aidata. aga minu jaoks on väga oluline see, et need inimesed saaksid ka praktikakohti ning et nende inimeste tead, misi ähm, e-, edendatakse ja et nende teadmiste abil nad saaksid lõpuks ka töökohti leida. ja ma arvan, et see on väga oluline ja ma tõesti tahan ja loodan, et selline lähtepunkt võiks kehtida kogu Euroopas, aitäh. Uh, there are many interesting things that were, there was siin on kõlanud väga palju huvitavaid mõtteid. ääretult äh, oluline on äh, tegeleda ka andmete uurimisega, vaadata, millised on äh, koolituse mõjud karjäärile ja nii edasi. siin räägiti erinevaid mures, see võib olla ka õigustatud Äh, see kõik ei pruugi peegeldada inimeste soovi äh, integreeruda, jagada Euroopa ühiseid väärtusi. ma tahaksin kommenteerida mõningaid aspekte, integratsioon tegelikult lõppude lõpuks on äh, liikmesriikide pädevuses, kuid ja mm, nad on otsustanud, et nad töötavad välja poliitik-, ähm, poliitikad, poliitika raamistikuna, mitte mm, Äh, siin oli ühe saare linna linnapea, varsti on ka valimised ootamas äh, ja nii edasi. Ähm, see ei ole aga tänase teema, äh, tänaseks teemaks, me räägime täna inimestest, me räägime sellest, mis on oluline kohaliku tasandi mm, võimud on need, kes teavad, millised vajadused nendel inimestel on, mida neil vaja on. oluline on tagada, et et need inimesed tunneksid, et neid vajatakse, pakutaks neile äh, keeleõppevõimalusi ja kes seda teha äh, saab, aga kes seda teha saavad. mida ma tahaksin teile öelda, teie olete Euroopa Parlamendi saadikud äh, ja Euroopa on meie kodu. ja me tahame, et, et see nii ka jääks. selge on see, teisest sõdu toetanud, sõdu alustanud. ja, ja nüüd äh, me äh, peame toetama neid inimesi, kes seetõttu on kodudest pagenenud ja seda, mida siin äh, juba öeldi, oleme meie juba kümme aastat tagasi öelnud, et tegelikult tuleks, räägiti ajude äravoolust. mitte keegi ei lahku oma koduriigist ja läheb, ei lähe sinna pärast tagasi. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad toetama kohalikku tasandit, neid tuleb toetada ja neile tuleb jätta pädevus teatud reeglite kehtestamiseks. ja Äh, samas äh, on riike, kus äh, poliitikat tehakse just migrantide kulul nii-öelda. ei ole Adenauerit ega Spariid enam, me näeme nüüd, mis Suurbritannias aset leiab. ja Euroopa on ju tegelikult midagi, mida meie peaksime hoidma ja toetama, see on meie sellest rõhut-, teda rõhutamast, et kohalikud omavalitsused peavad ka äh, kodanikega koostööd tegema ja tegelikult peame me kõik koostööd tegema, ma ei kommenteeri neid lollusi, mis toimuvad no, libekomisjoni äh, aseesinaisele Barbara Palmer. Okay, dear colleagues, uh, dear members of the national parliaments, for this last and the... kolleegid, armsad liikmesriikide parlamentide esindajad, me pidime lõpus tegema väikese muudatuse programmi, sest meil oli võimalus volinik Avramopoulus ära kuulata meie hommikusel koosolekul ja nüüd õhtul ta siin ei tule ja ei ole. meil on võimalus ära kuulata hoopis regionaaldirektor härra Ambrosi, kes esindab äh, rände rahvusvahelist organisatsiooni IMO-d, äh, kes loob võib-olla laiema äh, konteksti rändetemaatikale. pärast teie kõnet jääb, järgneb ka arutelu, aga nüüd saab sõna härra Ambrosi. aitäh, proua esinaine tere õhtust kõigile. Teil oli siin aruteludest tulvil päev, kus räägiti seadus äh,, rände Euroopa tegevuskavast. teeksin paar kommentaari, looksin natukene rahvusvahelisemat konteksti, nagu juba öeldud, sellest öö, äh, mille raames siis Euroopa Liidu tegevuskava ellu rakendatakse. et me mõistaksime paremini, mida see ka tähendab tegevuskava ellurakendamisele. siin on kaks väga olulist elementi, mida tuleb arvesse võtta. alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast, kui see tegevuskava vastu võeti, on rahvusvaheline olukord muutunud. väga oluliselt esiteks, jätkusuutliku arengu eesmärgid võeti ÜRO Peaassambleel vastu. ja jätkusuutliku arengu eesmärkide hulgas on rändeteema üks öö, öö, väga olulisel kohal nii kohalikul, riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. teine peamine areng toimus kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, kui ÜRO Peaassamblee võttis vastu New Yorgi deklaratsiooni, millega sai alguse kahe ülemaailmse lepingu öö, protsess, üks puudutas põgenikke, teis-, teine rända- äh,, migrante, ning sellega nõustus siis terve rahvusvaheline üldsus. Need kaks elementi pole olulised mitte ainult sellepärast, et nad on toredad äh,, tähtsat infot sisaldavad dokumendid, vaid nii New Yorgi deklaratsioon kui ka jätkusuutliku arengu eesmärgid sisaldavad ka siduvaid eesmärke, põhimõtteid ja standardeid, mida riik, allakirjutanud riigid kohustavad täitma. seal on, on kirjas ka see, et tuleb neid kohustusi austada. meie jaoks siin Euroopas, teie kõigi jaoks siin kes esindavad neid riike, mis neid kohustused endale võtsid, tähendab see seda, et kui me räägime Euroopa äh, rändeagenda ellurakendamisest, seaduslikest rändeteedest, siis meid seovad ka kohustused, mille me oleme võtnud rahvusvahelisel tasandil ÜRO Peaassambleel. mitte ainult sellepärast, et me nõustusime nendega, vaid ka sellepärast, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid äh, soovivad endiselt mängida olulist ja tugevat rolli rahvusvahelisel areenil ning seetõttu peavad nad täitma endale võetud kohustusi, olema usaldusväärsed ja nad peavad säilitama teiste öö, riikide usalduse. tuleb tagada, et minnakse üle sõnadelt ka tegudele. mida see tähendab kõik Euroopa rändekavale ning seaduslikele rändeteedele täpsemalt. loomulikult mõlemad dokumendid, äh, jätkusuutliku arengu eesmärgid ning New Yorgi deklaratsioon viitavad otseselt ka seaduslikele rändeteedele, nende parandamisele, tagamaks, et sisserändajad ja ränne aitaks ka päritoluriikide arengule, nii, nii nagu ka sihtriikide arengule ning äh, rändajate enda äh, ja perede heaolule kaasa. meie rändekava on üsna tasakaalustatud dokument, seal on neli sammast, mis puudutavad seaduslikke rändekanaleid, regulaar- äh,, ebaseaduslikke rände vastust, vastast võitlust ühtse Euroopa varjupaigasüsteemi uuendamist ning senini oleme näinud, et liigselt keskendutakse ühele konkreetsele sambale, mis puudutab eh, ebaseadusliku rände vastast võitlust ning tagasisaatmisi. aga liigse, piisavalt ei keskenduta teistele sammastele, eriti seaduslike rändekanalitele. arutelu, mis on pärast rändekava vastuvõtmist toimunud ning mõningad otsused, mis on pärast seda vastu võetud, kanalid täpselt tähendavad. seaduslike rändekanalite arutelu on piirdunud peaaegu ainult sellega, et element, mida tuleb silmas pidada me peame tasakaalustama uuesti tegevuskava ellurakendamisel. me peame endale selgeks tegema, et on erinevad kategooria inimesed, kes saabuvad Euroopasse ja erineva kategooria inimeste ja kui see on vastavuses reeglitega, tuleb neil lasta siseneda. meie ees olevad väljakutsed selles valdkonnas tähendavad seda, et me peame nüüd tõsiselt juba paika panema oma poliitilised meetmed ja programmid, mis tooksid kaasa struktuursed muutused meie rändepoliitikasse Euroopa ning ka rahvusvahelisel tasandil. senini ei ole me seda päris teinud. võib-olla põhjendatult, võib-olla liialdatult oleme me keskendunud kriisile reageerimisele teatud mõttes me pelgame neid äh, num-, äh, suuri inimhulki, kes siia saabuvad. ning äh, teisalt me reageerime ainult hädaolukorrale, aga praegu ei ole enam hädaolukord. see, mis Euroopas toimub, on pisike osa kogu maailma rändest. see ei ole hädaolukord, see ei ole mingi mööduv nähtus tulenevalt äh, äh, mingitest er-, eriolukordadest, see on struktuurne nähtus, mida tõestavad mitmed elemendid nii Euroopas kui naaberregioonides, peamiselt Aafrikas. esimene väga selge tõend sellest struktuursest olukorrast on see, milline on Euroopa demograafiline olukord, see öö, väheneb järjest kogu aeg, seda ei ütle mina, vaid Eurostat et Euroopa demograafiline olukord halveneb, kui välja arvata mõningad erandid, üldiselt kahe tuhande viiekümnendaks aastaks hinnanguliselt on rahvastik vähenenud kaheksateist protsenti Euroopas samal ajal, teistes maailma piirkondades on trend vastupidine. niisiis need kaks vastuolus olevat trendi samal ajal äh, teistes maailma piirkondades on trend vastupidine. niisiis need kaks vastuolus olevat trendi, kui lihtsalt väljendada, siis lähiaastatel ei ole meil piisavalt töötajaid, et täita tööturulünkasid, mis sinna tekib, see on seaduslik, turvaline ning kontrollitud minu arvates on oluline kinniste uste poliitika. kui me sulgeme ukse, siis keegi ei tule ja meie, meil on kõik turvaline. esiteks see ei toimi, sest äh, sellele äh, uk-, kinnise ukse poliitika ning äh, seadusliku rändekanali peaaegu täielik puudumine, nad oleks meie viisa infosüsteemis, nad oleksid tuvastatud. praegu see nii ei ole, kuna meil pole seaduslikke kanaleid ning äh, seda tuleb arvesse võtta, kui me üritame parandada olemasolevat uh,. Thank you, thanks a lot, Mr Ambrosi. suur tänu, härra Ambrosi, ma tahaksin teile meenutada, et liikmesriikide parlamentide esindajad, kui te soovite sõna, tõstke käsi. palun nii, kes tahaks nüüd debatti alustada? Aguilar uh, was outside, then härra Lopez Villar oli vist äh, väljas. For the floor first outside, then härra Lopez Villar oli vist äh, väljas. For the floor first there is no person. keegi ei tahagi alustada. et ma kõigepealt sõna ei saanud võtta, kui mulle seda võimalust pakuti, aga seda ma käest lasta ka ei tahaks. nii. seega me oleme ei ole alternatiivi Euroopa ühtsele, tõusetub see teema pidevalt erinevatest aspektidest. aga kui üks asi ei juhtu nii, see ei lähe. halvimal juhul äh, suudame migratsiooni äh, või need äh, tu-, turvalise äh, rände kontseptsioon tegelikult äh, väga sageli on need inimesed, keda me migrantideks peame juba mitmendat põlve siin Euroopas elanud, valdamine ratsionaalselt on oluline, see tähendab seda seetõttu peab, äh, peavad liikmesriikide seadusandjad arvestama nende aspektidega. Äh, hea oleks kuulda teie kokkuvõtet, selustatud kanaleid avada uh,. Äh, Mr Ambrosio, do you want